Good morning, distinguished ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. tere tulemast Ahveldi koosoleku jätku istungile. täna on meil kaks Bosnia-Hertsegoviinale pühendatud päevakorrapunkti. esmalt kakskümmend neli, mis puudutab valimisvaatlusmissiooni eh, ülevaadet eh, oktoobrikuisest visiidist. tahaksin ütelda, et eh, Euroopa Parlamendi delegatsioon vaatles seitsmenda oktoobri valimisi Bosnia-Hertsegoviinas. Nende valimiste olulisus riigi tuleviku jaoks on tohutu nüüd tahaksin anda sõna äh, lugupeetud härra Frank Engelile, kes juhtis seda delegatsiooni. Uh, aitäh, Eduard. ma võtan seda pöördumist minu poole komplimendina tõenäoliselt te kõik olete tutvunud sellega, millest me aru andsime ka kirjalikus vormis. Bosnia-Hertsegoviina, nagu te teate, ei ole kõige lihtsam, kergemini mõistetav riik maailmas. tahaksin meelde tuletada, mis siis viimastel valimistel mängus oli, seitsmendal oktoobril riigi tasemel on, olid siis presidendivalimised ning samuti parlamendivalimised esindajate kotta ning samuti Bosnia Föderatsiooni äh, äh, parlamendivalimised, äh, Savska vabariigi valimised, asepresidendi valimised seal ning samuti Bosnia-Hertsegoviina Föderatsiooni kontinentaalsete assambleede valimised ma tahaksin kohe rääkida teile sellest, mis me siis nägime koha peal. aga muidugi, ega me kõike ei näinud, sest igal pool me olla ei saanud. aga põhimõtteliselt see, mis me nägime, läks kokku teiste valimisvaatlusmissioonide äh, avastustega ODHR-ist kohal oli ka Euroopa Nõukogu ja teised, nii et koos me nägime siis, et lõpptulemusena seitsmenda oktoobri valimised olid põhimõtteliselt eh, reeglipärased. mehaaniliselt oli kõik õige. aga mis meile koosolekutel öeldi, ei olnud päris see ja ei vastanud päriselt siis äh, sellele, mida me peame korrapärasteks valimisteks, seda seetõttu, et inimesed kõikjalt äh, Bosnia ühiskonnast ütlesid, et hääletajaid töödeldi tugevalt, ähvardati muuhulgas Öelda, et teie töö, auto, pere on turvaliselt äh, hoiul ainult siis, kui te õigesti hääletate ja nii edasi. sellest hoolimata aga riik, kes tahab saada kandidaadiks, peaks ikkagi valimisi korraldama nii, et midagi sarnast ei toimu. samuti räägiti, et valimiskampaania oli äärmiselt räpane väga palju isiklikku muda loopimist ja me ise ka nägime, et kahjuks enamus poliitikuid, kes kandideerisid, ei esitanud Bosnia-Hertsegoviinat, vaid siis oma kogukondi ja nii on see kogu aeg olnud Bosnia poliitilisel maa, Bosnia-Hertsegoviina poliitilisel maastikul. Srebska vabariigis, Kiseljakis ja mujal me siis vaatlemas käisime. tegemist oli väikese missiooniga, rohkem ei olekski saanud katta. samas oli, oleks olnud huvitav Srebska vabariigi siis põhjalikumalt asju uurida, sest et samal päeval toimusid laiaulatuslikult meeleavaldused. sest kaks noort meest olid surma saanud ning äh, asjaolud ei ole siiani selgeks saanud sellega seoses. inimesed olid sadades tuhandetes tänavatel ja protestisid selle vastu, et äh, riik ei ole õigusriik. kuulsime, et äh, maffia on mujal Bosnia-Hertsegoviinas, äh, öeldakse, et riik on maffia käes, mitte maffia riigi kätes. ja see tõepoolest kajastab siis ka paljude inimeste arvamust, kellega kohtusime ametlikult ja mitteametlikult. Äh, paljusid asju võib kahetseda seoses nende valimistega, aga äh, pärastpoole me nägime, oli palju sekkumisi naaber- ja kaugemate riikide poolt. aga teiste riikide liitlaste osalus on miski, mida ei tohiks toimuda. Sarajevo inimeste jaoks kindlasti kõlab imelikult, kui Vene Föderatsiooni kõrgemad võimud tulevad kohale Srpska vabariigi valimistele. seda eriti ei hinnatud. ma saan aru, et tegelikult seda kõike ei olnud nii hästi korraldatud. probleemid, et need valimised seega ei olnud, aga ilmselt tuleks ütelda, et siiski korrapärased üheks šokeerivaks äh, faktiks, mida tahan äh, mainida, enne kui lõpetan, on see, et kohal oli päris palju ka äh, kodanikuühiskonna ja kohaliku, kohalikke valimisvaatlejaid. Podlutpumi nime all ja minu jaoks oli huvitav see, et sajad, isegi tuhanded noored huvitusid mitte selleks, et kandideerida või kuidagi kandidaate toetada, aga nad lihtsalt kodanikena tundsid huvi valimiste vastu ning panustasid sellesse, et valimisi, valimised oleksid korrapärased. nii palju siis minu poolt detailidest ning muidugi kõik ülejäänu on raportis. suur aitäh! ja nüüd härra Tonino Pitsula, delegatsiooni juht. kas te ei soovigi sõna? hästi. proovin härra Predat siis järgmisena. suur aitäh, härra esimees tahaksin ütelda ka paar sõna valimiste kohta. esmalt oli oluline, et Euroopa Parlamendi delegatsioon kohapeal oli me oleme valmis vaadelnud ka mujal Lääne-Balkani riikides, Albaanias, Makedoonias, Kosovos. ja hea, et me saime ka Bosnia-Hertsegoviinas siis kohapeal olla valimised vastavalt äh, vaatlejate nähtule olid siis üldiselt korrapärased, hoolimata sellest, et valimise seadust ei muudetud äh, selleks, et äh, täita põhiseadusliku kohtu poolt vastu võetud otsuste tagajärjel tekkinud lünka mind ei üllatanud äh, vaatlejate järeldused selle kohta, et arutelud olid polariseerunud ning äh, kandidaadid äh, väga killustunud ning need segmendid olid veel selgemalt välja tulnud kui enamasti. valimiskampaania hakkas pihta juba poolteist aastat enne seitsmendat oktoobrit debatid olid väga negatiivsed, räägiti hirmust mineviku ees. ja lõpptulemusena mingit muutust ei toimunud, samad erakonnad on võimul. nüüd siis äh, kinnitati üle olemasolev kord inimesed küll vahetusid, aga erakonnad olid samad. OECD EOTIR-i e, soovitused on ka olemas. ka meie raport. me muidugi teeme soovitusi kõikjal, kus me valmisvaatlusmissioonidel käime kui me ka OSCE-ga koos oleme. ja ma arvan, me peaksime sellele rõhku panema. järgneval Sarajevo visiidil jaanuari alguses loodan, et siis nende soovitustega ka tullakse välja, aitäh! suur aitäh, härra Radoš, palun! suur aitäh teile. ma usun, et siin on hea, et raport ütleb, et tehniliselt olid valimised enam-vähem korrektsed. aga probleemiks ikkagi on see, on, on tegelikult selline kahetahuline probleem, mida ei lahendatud ära valimiseelsel perioodil. esiteks Föderatsiooni Esindajate Koda ja Sepska Vabariigi oma. Need esindajate kojad peaksid seisma inimeste õiguste eest, aga aga Äh, valijateks on äh, rahvas. Äh, rahvas valib ühe esindaja, aga e-, see esindaja ei ole vastutav selle rahva, vaid teise rahva eest. teiseks, president. presidente peaks olema kolm, kes siis esindaksid kõiki kolme rahvust horvaatide poolt valiti aga president kahe-kolme protsendiga horvaatide häältest, mis kindlasti ei äh, ole heaks sõnumiks äh, sellest, kuidas horvaatide huvisid Bosnia-Hertsegoviinas kaitstakse. me loodame, et keskne valimiskomitee üritab kuidagi neist äh, puudujääkidest üle saada Bosnia-Hertsegoviinas, Srpska vabariigis ning eh, föderatsioonis. aga see komisjon on tegelikult ainult tehniline üksus ja võib-olla ei ole ta piisavalt eh, mõjuvõimas selleks, et lahendada ära kõik probleemid, mis enne valimisi välja tulid valimisseadust samuti ei muudetud. ma arvan, et need kaks küsimust vajaksid eh, tulevikus lahendamist. olukord ei ole praegu seaduspärane selles osas ja me peaksime samuti silmas pidama seda, et kohtuotsuste kohaselt Finchi eh, eh, vabandust, kohtuotsuste kohaselt ei ole kõikidest eeskirjadest kinni peetud proua Sovko, palun järgmiseks. suur aitäh! jätkan inglise keeles, olgugi et pöördun siin horvaatide ja Bosnia-Hertsegoviina ja kõigi kolme rahva poole. hindan seda, mis härra Engel ütles valimiste kohta Bosnia-Hertsegoviinas, aga ma arvan, et meie parlament peaks alati asjade, asju õige nimega nimetama härra Erdogan külastas oma kampaania käigus aasta enne valimisi ja peaksime välja tooma selle, et Türgi mängis kõige suuremat rolli teise presidendi valimisel, tegemist oli siis Horvaatia eh, rahva presidendiga. Eh, nad andsid juhiseid perekondadele selle kohta, kuidas tuleks hääletada ehk siis Horvaadist eh, president eh, tegelikult valiti lõpptulemusena moslemite poolt. palju eh, sellist mõjuvõimu oli täheldada Venemaa, Türgi. me räägime siin tavalistest valimistest, aga see riik ei ole tavaline riik, seal on rahvusvaheline järelevaataja kakskümmend kolm aastat tagasi. Daytoni rahuleping see, mis äh, Bosnia-Hertsegoviinas äh, hakkab toimuma, seda näeme varsti, aga ma arvan, et on käes tagumine aeg, et me tõsiselt kaaluksime ka kõikide nende mõjuvõimude mänge. ja tegelikult see, kui vähe kolleege siin on, näitab seda, kuivõrd äh, vähe hoolitakse piiride turvalisust, stabiilsusest selles piirkonnas. suur aitäh! kas sõnavõtte on veel variraportööride poolt või delegatsiooni liikmete poolt? ei, sellisel juhul. Frank, kas tahaksid kokku võtta, palun? suur aitäh! teen lühidalt ja tegelikult äh, teadlikult ma ei tahtnud kuidagi hinnangut anda poliitilisematele küsimustele oma esimeses sõnavõtus, sellepärast et ma pidin ju rääkima valimisvaatlusest, aga siiski tahaksin mainida kahte asja. Komtšitši kohta. valimised äh, toimusid legaalselt, neid äh, oli võimalik pidada. see on üheks märguks, märgiks üleminekust ja sellest, et Bosnia-Hertsegoviina institutsioonid ja riik on sellised praegu, et ta saab toimida. me peame võib-olla jõudma, praegu me oleme Daytoni staadiumis, veel võib-olla tuleb tulevikus sealt üle saada ja kaugemale minna ja Euroopa Liidu toetus oleks kindlasti teretulnud. aga paljudel juhtudel me nägime kas või ühe presidendi valimistel et üldine rahulolemine institutsioonidega on päris piiratud. ja Juliana poolt öelda juurde veel. muidugi, kui Bavaarias äh, Baierimaal, vabandust, valmis toimunud, et siis Austriast esindaja on kohal, selle vastu ma ei saa midagi ütelda. aga kui pla-, mitte Plankovitš ja Bosnia-Hertsegoviinas ei valmista mulle muret, vaid see, et nüüd Saudi, Wahhabi ja Türgi äh, mõjuvõim on Bosnias väga suur ja Srpska vabariigis on praegu sellised dünaamikad, mis äh, ei toeta head toimimist, et see on ka põhjuseks, miks Sarajevo pressikonverentsil ütlesin, et kõik peaksid olema teadlikud sellest, et Euroopa Liit, kui Bosnia-Hertsegoviina saab kandidaatriigiks, siis meil on vaja ühte, kellega kõneleda, mitte kahte-kolme. nii et me peaksime pürgma selle poole, et meil oleks üks partner seal, endine et Serbska Vabariigi president ütles, et, et tema ei plaani üldse osaledagi, äh, vaid ainult videokonverentsi kaudu. see juba ütleb päris palju. aga tegemist on meie kagupiiriga e, ning need mõjud, mis seal mängus on, on väga murettekitavad. Kosovos, Albaanias rääkisime sellest väga palju, palju vähem Bosnia-Hertsegoviinas ja ma usun, et äh, see on eksitus sellepärast et Vahabi äh, kontaktpunkt on äh, mõni tuhat kilo, mõnisada kilomeetrit meie piirist väljaspool ning me ei tohiks lasta sellel juhtuda. Bosnia-Hertsegoviina vajab abi ja suuremat Euroopa Liidu sekkumist uh,. Thank you very much for this deep suur tänu teile selle info eest valimiste kohta, kui küsimused jäävad veel lahtiseks, siis on meil võimalik nende juurde tagasi tulla hiljem. nüüd järgmine päevakorrapunkt Euroopa Liidu vabandust, järgmine päevakorrapunkt, raport komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Bosnia-Hertsegoviina aruande kohta. tegemist on teise aruteluga sel teemal. kuuendaks eh, detsembriks on samuti arutelu ette nähtud, nii et palun, et raportöör tutvustaks muudatusettepanekuid. härra Preda, palun. suur tänu, härra esimees, nagu te ütlesite, siis tegemist on teise aruteluga sel teemal. me alustasime augusti lõpus selle tööga. nii mõndagi on juhtunud, sellest ajast peale on esitatud muudatusettepanekud, mina ise esitasin samuti muudatusettepanekuid ja üritasin nende arengutega siis arvestada. kõige olulisem nendest arengutest loomulikult on valimised, millest me just rääkisime, kuid ka muid muutusi, pigem selliseid üksikjuhtumeid, mis on positiivsed ja mida mainida, nagu näiteks see, et kiideti augustikuus heaks energiateemaline raamstrateegia ja et reformiti ka karistusõiguslikku menetlust viimasel hetkel enne valimiste algust. olen ühtlasi täpsustanud nii mõndagi siin raportis, aga siin on mõned punktid, mida ma ei saanud äh, pikemalt või üksikasjalikumalt väljendada, sellepärast et siin on piirang selles osas, kui pikk raport saab olla, aga lisasin lõige selle kohta, mis puudutab välise mõju Bosnia-Hertsegoviinale ning äh, räägin sellest, et kõige parem viis selle välismõju vastu võidelda on suurendada Euroopa Liidu kohalolu Bosnias ja Hertsegoviinas. ja siis tuua lähemale seda riiki Euroopa Liidule sada üheksakümmend muudatusettepanekut on minuni jõudnud ja see on enam-vähem keskmine number, ei midagi <laughs> erilist. nii et ei mingit muutust ei tõusvas ega kahanevas suunas nüüd on mul seitse muud-, kompromissmuudatusettepanekut, mis katavad sada kakskümmend neli muudatusettepanekut saja üheksakümnest üritasin loomulikult võtta arvesse nii palju erinevaid arvamusi kui võimalik, kuid üritades siiski tagada sõnumi sidususe. et ei tahaks, et raportis saaks midagi sellist, millest keegi midagi aru ei saa. kui lõik, üks lõik on näiteks kaks lehekülge pikk. kohtusime Strasbourgis variraportööridega ja praegu siis lihvime kompromissmuudatusettepanekuid tahaksin tänada variraportööre ning härra Pitsulat samuti, kes meiega ühines, tema oli ju, on ju delegatsiooni juht, kes tegeleb Bosnia ja Hertsegoviinaga. ja ma ei hakka detailselt kompromisse teile tutvustama, aga tooksin välja vaid mõned võtmeküsimused ütlen juba ette ära, et palju muudatusettepanekuid käsitlevad põhiõigusi, ähm, diskrimineerimise puudumist, pressivabadust, korruptsioonivastast võitlust, terrorismi, ekstremismi või kohtuvõimu sõltumatust. nii et tegemist on teemadega, mida, mis on ka kompromissmuudatusettepanekutes sees. ja teine oluline teema, mis puudutab sõjakuritegude uurimist ja samuti kadunud isikute äh, uurimist, kes sõjas kadunuks jäid. ja ühtlasi keskkonnakaitse, mis ähm, on siin läbiv teema. nüüd kompromissmuudatusettepanekute põhid teemade läbi me üritame siis äh, kutsuda üles Bosnia-Hertsegoviinat saatma ka vastused meie küsimustele. komisjon on neid samuti soovinud. kui siis nüüd äh, jah, tundub, et siin on jäänud, on jäädud jällegi öö, äh, maha ajagraafikust, mida Sarajevo meile tegelikult lubas ja siis soovisime vastuseid äh, juba enne sügise saabumist, siis öeldi, et septembri keskel ja nii edasi. nii et see lükkub kogu aeg edasi, aga nüüd meil on siis öeldud, et äh, kuna president tuleb ka Brüsselisse, siis saame me temalt vastused. no elame-näeme. ja nüüd siis kompromissettepanekute juurde me räägime siin sellest, et leitaks lahendus äh, mis puudutab valimistulemusi ning äh, hoiatame selle eest, et üritada kuidagi blokeerida põhiseadusega edasiminek. nüüd äh, kolmest presidendist koosnev meeskond äh, nimetati ametisse eile Bosnias ja Hertsegoviinas endine presidentuuri liige, horvaatlasest liige kohtus või käis kohe Horvaatias ja kohtus Vene suursaadikuga, ehk siis see annab teile aimu sellest, et eh, milliste kalduvustega ta on. nii et siin on veel palju ära teha, muuhulgas ka Republika Srpska osas ja milline sõnum siis eh, on see, mille meie saadame? meie tahame, et ametivõimud igal tasandil hakkaks tegutsema kodanike huvides. mina äh, loodan, et valitsus moodustatakse ikkagi enne käesoleva aasta lõppu. nüüd, mis puudutab hartat, siin on konstitutsioonikohtu otsuse tagajärjel tekkinud õigustühimik ning et tuleb see lahendus leida, rõhutame ka seda, et siin on poliitilise esindatusega riigis probleeme, tuleb leida kompromiss. muuhulgas, mis puudutab Sedis Finchi kohtulahendit Euroopa Kohtust. aastast kaks tuhat neliteist, kui mina alustasin tööd nende raportitega kuigi jah, me oleme võtnud omaks selle uue lähenemise majandusreformid kõigepealt, siis siiski me oleme alati nõudnud äh, mainitud Euroopa kohtulahendi rakendamist ja vajalikke poliitilisi reforme ja seda alati siis, kui need on ikkagi tehtud kompromissi vaimus, nii et me ei ole sellest äh, taganenud ja nüüd on siin endiselt vajalikud poliitilised ja põhiseaduslikud reformid, mis tuleks ellu rakendada võimalikult kiiresti. ja Euroopa Komisjoni arvamus äh, kandidaatriigi staatuse osas peaks samuti viitama sellele, mida on siis riik teinud ja peab veel tegema selleks, et Euroopa Liidu aki üle võtta. nüüd siis, et me suuname seda riiki siiski Euroopa Liidu suunas. nii et see oli siis paari sõnaga see, millest ma siin rääkinud olen, suur aitäh, rääkisin lausa kaheksa minutit. suur tänu. härra Pitsula, palun. Eh, suur aitäh. kõigepealt eh, tahaksin tänada härra Kristjan Dan Predat koostöö eest selles traditsiooniliselt väga nõudlikus raportis. raport puudutab siis aastat kaks tuhat kaheksateist ja me peame arvestama sellega, et see oli valimiste aasta kuigi konstitutsioonikohus tahtis valimisseadust muuta enne valimisi, siis seda ei juhtunud. Bosnias ja Hertsegoviinas on endiselt äh, kroonilised probleemid terve riigi ülesehituse äh, sees. nii et kõik valijad ei ole võrdselt esindatud nii et paraku ei ole olukord muutunud ning tulevane valimisseadus peaks sisaldama ka sätteid, mis lahendavad olemasolevad probleemid Bosnias ja Hertsegoviinas. süsteemi tuleb muuta nii, et riik ikkagi lähtuks õigusriigi põhimõtetest ja subsidiaarsusest ning terve ühiskonna võrdsest esindatusest. Sedis Vinci kohtulahendi viimane otsus või kohtulahend näitab ka seda, et äh, erinevad rahvad ei ole võrdselt esindatud ning on näha ka seda, et rahvusvaheliste kohtute äh, otsuseid tegelikult ei järgita Bosnias ja Hertsegoviinas nii et loodetavasti me arutame seda teemat siin veel, nii et tegemist on tõelise poliitilise vaakumiga ja kui see nii ka jääb, siis lähevad asjad ainult hullemaks. eelmisel aastal paraku mingisugust edasiminekut riigis ei toimunud. nii et erinevates valdkondades on näha täielikku stagneerumist loodetavasti siis äh, Bosnia uues parlamendis leiame me endale äh, paremad partnerid ning jõuame edasi liikuda ka, mis puudutab partnerluse ja arengu koostöölepingut. tegemist on Lääne-Balkanil ainsa riigiga, kellel Euroopa Liiduga koostöös ei ole mingisugust parlamentaarset mõõdet. suur tänu, nüüd annan sõna Lääne-Balkani äh, delegatsiooni juhile, härra Kukanile. daamid ja härrad. möödunud on nüüd polariseerunud valimiskampaania, kui me loodame, et Bosnias-Hertsegoviinas poliitilised liidrid kiirendavad reformiprotsessi ning lähtuvad oma poliitilistest äh, prioriteetidest, mis lähevad kokku ka Euroopa Liidu soovidega. siin on mitmed olulised probleemid, kõigepealt turumajanduse tugevdamine, võitlus korruptsiooni vasta, vastu, sõnavabaduse ning pressivabaduse edendamine. raportis viidatakse ka erinevate kohustuste rikkumisele ja seda sellepärast, et nad ei ole suutnud omavahel kokku leppida. endiselt ei rakendata ellu Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid Sedis Finchi ja Šolaku äh, kohtulahendite osas näiteks. tegemist on oluliste kohustustega, äh, mida peab ka riik austama. ning minu viimane märkus see puudutab neid üksikisikuid, kes üritavad jõuda kaugemale religioossetest ja etnilistest lõhedest ja neid, kes on kodanikuühiskonnas aktiivsed, on mõned näited nendest. ma tahaksin avaldada au Viatse eh, omavalitsuse keskkooliõpilastele, kes on näidanud üles tohutut julgust oma aktivismis Dra-, David Dragitšovitši eh, surm on samuti üks eh, vä-, märkimisväärne juhtum, me peame toetama neid, kes võitlevad sõnavabaduse eest, võitlevad vihakõne vastu, ehm, usuliselt motiveeritud eh, viha vastu. vaid nii saab Bosnia-Hertsegoviina edasi liikuda. loodetavasti saab sellest tsiviliseeritud kaasaegne riik ja ma rõhutan eriti just tsiviliseeritud riik, kus ei ole mingisuguseid etnilisi lõhesid. suur aitäh härra Kukanile ja härra Papadakis, palun järgmine kõneleja. suur tänu, härra Kukan. suur aitäh mitmed meie muudatusettepanekutega olete te arvestanud, oleme jõudnud kompromissideni, eriti mis puudutab sotsiaalset meedet, see on kindlasti prioriteetne. kui me räägime lähenemisest Euroopa Liidule ja mõtleme liitumise peale, loomulikult on väga oluline et Bosnia ja Hertsegoviina õigusraamistikku äh, saab kohandada, arvestades äh, kõikide sidusrühmade huvisid. ja seda teha viisil, et äh, see tooks kasu kõikidele kodanikele nende igapäevaelus, et pakume, pakutakse rohkem töökohti inimestele ning kaitstaks ka kõige haavatavamaid ühiskonnakihte nii et väga oluline, et kodanikuühiskonda kaasatakse kõikidesse erinevatesse protsessidesse. kompromissis on siiski ka mõned probleemid, muudatusettepanekud kümme ja kakskümmend kolm ja sada seitsekümmend kaks, ma ei hakka detailselt sellest rääkima, ei taha teid ära väsitada, saadan need äh, härra Predale. aga meie Euroopa Parlamendis peame veelgi enam rõhutama seda, et ka äh, sellel riigil on mingisugune Euroopa-suunaline väljavaade, see aitab neid riigi äh, nii-öelda poliitilises haldamises tuleb jõuda olukorda, kus äh, seaduslik äh, kontekst äh, on vastavuses Euroopa Liidu õigustikuga ja selle jaoks on vaja ka põhiseadust muuta. peame looma, aitama kaasa teistsuguse politi-, poliitilise kultuuri loomisele, teistsuguse meelsuse loomisele kui majandus äh, areneb, siis on võimalik äh, keskenduda ka teistele aspektidele, nagu näiteks sotsiaalsed õigused, teatud stereotüüpide vastane võitlus. lõpetuseks ütleksin, et Euroopa Parlamendina on meie roll praegu veelgi olulisem kui varem. me peame jätkama oma tööd, oleme seda võlgu Bosnia ja Hertsegoviinale. härra Rados, palun. Kukan ja. suur tänu, härra Kukan. ka mina tahaksin tänada härra Predat kõikehõlmava raporti eest, samuti väga hea koostöö eest meiega. kuigi tal jah, ei ole läinud kõige kergemini siiamaani tahaksin lühidalt rääkida põhiseaduslikest küsimustest. siin on mitu korda üleskutse selleks, et muuta põhiseadust ja me ei ole neid üleskutseid siin teinud mitte esimest korda, aga tuleb teha midagi rohkemat kui lihtsalt teha üleskutseid. aga meil ei ole selle jaoks tarvilikke mehhanisme olemas. põhiseaduse muutmine võib tähendada seda, et tuleb muuta ka Daytoni kokkulepet, aga see on veelgi keerulisem poliitiline küsimus. nüüd kohtulahendite ellu rakendamine. Ljubitši kohtulahend ning konstitutsioonikohtu otsus võimaldada inimestel osaleda valimiste protsessis ka äh, Monsteris ja nii edasi. aga tegelikult lisaks mainitud kohtuasjadele äh, on veel kümnete kaupa äh, konstitutsioonikohtu otsuseid, millega ei ole midagi tehtud Bosnias-Hertsegoviinas on neli paralleelset kohtusüsteemi, mis ei ole kuidagi üksteisega vastuvuses ja pigemini on väga, ei sobi üksteisega koh-, kokku, nii et äh, küsimus on siin kohtuvõimu sõltumatuses, kohtunike sõltumatuses, siin on selline väga vastuoluline kohtusüsteem ja õigussüsteem, nii et meie peame sellega tegelema ka tulevikus. sest tegelikult terve süsteem siin tegelikult on täiesti seadusevastane. ja loomulikult see tähendab, et kodanikud ei usalda kohtusüsteemi. siin on ka väga suured etnilised pinged Bosnias. on üsna vähe tõenäoline, et Daytoni lepingut muutma hakatakse ja seega me peaksime pigemini keht-, pigemini keskenduma kohtusüsteemile Bosnias-Hertsegoviinas ja üritama siis need neli erinevat süsteemi ikkagi üksteisega vastavusse viia. ning äh, loomulikult tuleb äh, ellu rakendada ka kohtuotsused. seeläbi kasvab kodanikepoolne usaldus ning terve riigi toimimine tervikuna. suur aitäh, härra Pelder! Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, allereerst wil ik uh, collega Preda hartelijk danken. We hadden vorige week een... Suur tänu kolleeg eh, Predale. eelmisel nädalal oli meil hea arutelu variraportööridega. ja kui ma kuulan neid, kes täna hommikul sõna võtavad, siis äh, mõtlen üheksakümnendatel aastatele. ma olin tollal ajakirjanik, äh, sõjakorrespondent seal piirkonnas ja olukord oli äh, kohutav. väga palju ohvreid. Slovenka Dragovitš ütles tollal et ta peab ennast esmajärjekorras horvaadiks. aga et on siiski oluline kokku leppida, et ehitada riigile üles tulevik. suur tänu ja nüüd proua Sovko, palun. suur tänu nende kenade soovidega Bosnia-Hertsegoviina tulevikuks. ma olin seal suursaadikuks äh, aastaid ja soovisin äh, neile kõike head, see riik otsib oma vaimu ja hinge parasjagu. hiljuti meie riigi peaminister äh, tõstatas nõukogus Bosnia-Hertsegoviina küsimuse, ta ütles, et Daytoni rahulepingu vaim on murtud. me peame leidma lahendust sellele kriisile, mis seal on pead tõstmas selle nädala esmaspäeval Välisasjade Nõukogus oli see teema jutuks. ma arvan, et meie peaminister Andrei Plenkovitš on hästi aru saanud sellest, mis on seal põhiprobleemiks ja põhjuseks meil on Bosnia-Hertsegoviinas tugev Horvaatia kogukond ja me soovime, et äh, nad äh, jääksid sinna, seal on viissada tuhat Euroopa Liidu kodanikku. ja me üritame säilitada rahu ja stabiilsust äh, Bosnia-Hertsegoviina piiril. me oleme võtnud vastu siin kojas neli resolutsiooni, kus on pakutud kaht kahe ekstreemsuse vahel kuldset keskteed, ühelt poolt siis äh, unitarism, teiselt poolt äh, separatism. me peaksime nüüd äh, sundima Euroopa Komisjone meie resolutsioone ka rakendama. me üritame leida uusi lahendusi, aga meil tuleb olla realistlik. Euroopa lahenduseks on föderaalsed riigid, aga Bosnia Hertsegoviinal on vaja keskteed, föderalismi, meie resolutsioonide rakendamist, Daytoni rahulepingust kinnipidamist, kuni seda muudetakse, aitäh! suur tänu! ma näen, et rohkem keegi sõna ei soovi. nüüd äh, Digineer esindaja komisjonist, kaks minutit, palun. suur tänu, esimees, lugupeetud äh, saadikud, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile härra Predale selle dokumendi koostamise eest, mis äh, käsitleb meie poolt aprillis avaldatud Bosnia-Hertsegoviina aruannet riik on loomulikult äh, silmitsi paljude väljakutsetega, kui ta soovib jätkata Euroopa integratsiooni teel. komisjon on loomulikult äh, valmis äh, toetama riiki selles protsessis ja konkreetsemalt, nagu te teate, siis me valmistame ette arvamust Bosnia-Hertsegoviina liikmeks astumise taotluse kohta. seal äh, saab välja tuua sammud, mis tuleb võtta, kui riik äh, soovib äh, jätkuda liikumist, jätkata liikumist Euroopa Liidu suunas. meil tuleb juhtida tähelepanu punktidele, kitsaskohtadele, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga ja standarditega poliitiline juhtkond seal riigis peab leidma lahenduse nendele probleemidele, aga seine on see, et nad peavad võtma ka kõigepealt vastu otsused taotleda Euroopa Liidu liikmelisust ja kui on vaja teatavaid äh, kohandusi selleks, et äh, olla kooskõlas nõutud standarditega, siis äh, praegust juriidilist süsteemi tuleb loomulikult muuta. meie jaoks on ääretult oluline see, et institutsioonid saaksid seal oma tööga alustada niivõrd kiiresti kui võimalik, eriti reformidega, mis on vajalikud. sotsiaalmajanduslikud äh, reformid, justiitsreformid, need on kõik leidnud äh, arvamuses ka mainimist. komisjon on valmis äh, toetama seda riiki kogu protsessis ja me oleme valmis aitama Bosnia-Hertsegoviinal leida lahendusi mis on kooskõlas meie õigustiku ja standarditega, see on komisjoni roll selles protsessis ja loomulikult äh, me teeme hea meelega koostööd kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega selles protsessis ja loomulikult äh, Euroopa Parlamendiga, kes saab selles protsessis äh, väga olulist rolli mängida ja jääme ära ootama koostööd teiega, aitäh! Thank you very much, so I think all interested took part suur tänu, ma usun, et äh, nüüd on kõik sõna saanud ja raportööril on võimalik teha kokkuvõte. suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele kommentaaride eest, vastan paari sõnaga nüüd sellest, millest rääkis härra Piitsula. see on jah, põhimõtteline tegemist on siis äh, partnerluse ja arengu koostöölepinguga, äh, et äh, kui nüüd jällegi blokeeritakse see leping, siis minu arvates on see tagasiminek võrreldes, arvestades ju seda, et tegemist peaks olema ju kandidaatriigiga. nii et ma rõhutan seda veel kord. ja nüüd härra esimees, jah, suur rõõm, et rääkisite etnilistest lõhedest ja vihakõnest. paraku on seda näha ka mõnedes meie liikmesriikides, minu kodumaal samamoodi. aga vahe on selles, et Bosnias ja Hertsegoviinas on selle vihakõnega kaasas ka äh, poliitilise tähendusega äh, sõjamälestused, nii et see tekitab tohutult pingeid. tahaksin rääkida sellest, mida ütles proua Sovko, ehk siis meie sõnum. meie sõnum läheb kokku sellega, mida on öelnud ka nõukogu. nii et oleme teinud sama, mida meie sõber Plenkovitš ja nõukogus, nii et täpselt sama. ehk siis äh, tuleb panna paika reformide kava, ametiasutused paika panna nii kiiresti kui võimalik ja nii edasi. lihtsalt äh, Bosnias tuleb omavahel kokku leppida, nii et meie ei ole siin mingisugused vahemehed ega rahukohtunikud, meil on muud ka teha, nii et suur aitäh teile kõigile ja eks me siis hääleta selle üle. suur tänu, siis oleme lõpetanud arutelu päevakorrapunkti number kakskümmend viis teemal. suur tänu kõigile, kes sõna võtsid ja järgmised kaks äh, päevakorrapunkti puudutavad Afganistani ja me käsitleme neid äh, koos kakskümmend kuus Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus ja arengualane koostööleping ja järgmisena Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus ja arengualane koostööleping. paar sõna minu poolt. Afganistan on juba neli aastakümmet äh, erinevates äh, relvakonfliktides äh, kannatanud. kui äh, Euroopa Liit nüüd soovib Afganistani toetada ja olla Afganistaniga solidaarne, siis selle tulemuseks on olnud detsembris kaks tuhat seitseteist kinnitatud partnerlus- ja arengualane äh, koostööleping. liikmesriigid äh, pole veel seda täielikult äh, ratifitseerinud, parlament ka veel mitte ja me oleme otsustanud kõigepealt õigusloomealase resolutsiooni vastu võtta ja teiseks parlamentaarne resolutsioon, kus me avaldame üldiselt arvamust meie äh, Äh, suhete kohta. ja ma sooviksin äh, sõna anda nüüd äh, raportöörile proua Fotigale, ma saan aru, et ta ei ole kohal, aga härra Džambatski, meie austatud kolleeg, asendab teda ja palun, teil on sõna. suur tänu ma räägin kolleeg Fotiga nimel, kes on raportöör. ta vabandab, et ta ei saa siin täna olla, sellepärast et tal on tervislikud põhjused. ja seetõttu palus ta minul tutvustada arvamust. juba viies aasta Afganistani muutuste perioodist on käimas, mis algas kaks tuhat neliteist rahvusvaheliste rahuvalvejõudude riiki saatmisega. Afganistanis on ühiskond silmitsi paljude suurte väljakutsetega endiselt, eelkõige julgeoleku valdkonnas. seal on väga palju tõsiseid probleeme, madal majanduskasv, kõrge tööpuudus, palju maapagulasi sellepärast et äh, konfliktid äh, endiselt jätkuvad ja ka paljud teised äh, probleemid kurnavad riiki. konflikt kahjustab tõsiselt kohalikke inimesi, kes on igapäevaselt silmitsi terroristlike rünnakutega nüüd, mis puudutab presidendi ja parlamendi valimisi, siis on ääretult oluline, et sealsed juhid oleksid ühtsed, nii et nad saaksid juhtida riiki stabiilsuse ja julgeoleku suunas. see on ainult äh, siis võimalik, kui mikrotasandil, kohalikul tasandil ja makrotasandil äh, ehk siis rahvusvaheliselt äh, tehakse ühiseid püüdlusi. ja mul tuleb öelda, et on väga tähtis, et äh, Euroopa Liit oleks jätkuvalt Afganistanile tugev partner. niisiis äh, mõned soovitused, mida Euroopa Liit võiks äh, teha. meil võiks olla juriidiline raamistik Euroopa Liidu ja Afganistani vahel, et edendada, toetada julgeolekut ja et me saaksime olla proaktiivsed terrorismivastase võitluse läbiviijate koolitamisel. meil tuleb äh, toetada sotsiaal- ja majandussektori poliitikaid. raport äh, juhib tähelepanu kõige suurematele väljakutsetele, millega Afganistani kogukonnad on silmitsi samuti on siin ära toodud paljud soovitused ja tegevused, millesse me võiksime kaasatud olla. näiteks äh, toetus uue valitsuse poliitikale, narkotootmise vastane võitlus ja narkootikumide levitamise vastane võitlus. edasi Euroopa Liidu haridusprojektidega äh, jätkamine, kohalike koolitamine. tähtis on toetada rahuprotsessi, millesse on kohalikud kaasatud. kahjuks on mitmeid äh, lahtisi äh, küsimusi selles arvamuses, millele tuleb lahendused leida. edasi. pärast äh, kolmanda novembri konverentsi Afganistanis on väga oluline teatavad äh, muutused äh, plaanidesse sisse viia. proua Fotiga jääb ära ootama koostööd kõigi variraportööridega ja ootab nendelt ettepanekuid. suur tänu ja kõigepealt saab sõna kolleeg Donjon. aitäh. prantsusekeelne tõlge Afganistani väed äh, ei ole ONU all, vaid NATO all, nii et siin oli prantsuskeelses tõlkes eksimus. igal juhul siin on ühte teist raportis, aga ma arvan, me peaksime olukorrast selge pildi saama. olukord Afganistanis ei ole hea. me peame selle selgelt välja ütlema ja me ei tohi ähm, selle ümber keerutada. mina olen, äh, olin Profetiga paneelis, mida, kus olid eksperdid, kes selgitasid, et kõik äh, läheb paremaks, sellepärast et kui tali, olgugi, et äh, Talibanid jätavad mulje, et nad on tugevad, äh, siis äh, tegelikult see nii ei ole. vaid nende rünnakud on sellised lootusetud katsed, seda on juba kümme aastat räägitud, aga ei, nii see ei ole, olukord hea ei ole, Talibani käes on tohutu suur hulk territooriumi ning me peame selle ka välja ütlema. mis puudutab püstitatud eesmärke me edendame demokraatiat, õigusriiki, võitleme korruptsiooni, vaesuse vastu, toetame jõukuse loomist ja nii kena. Eh, kõik see on väga kena ja me juba aastast kaks tuhat peale teeme seda, aga need on sellised unelmad ainult ja muidugi mõistame, peame kinnitama üle oma toetuse Afganistanile ja peame mõistma ka seda, milliste eesmärkideni me võime jõuda usun, et peaksime ka teatud tingimused äh, paika panema, sellepärast et ma pole kindel, et meie Afganistani poole partnerid alati tegelikult äh, piisavalt tahavad ja piisavalt otsusekindlalt püüdlevad ühiste eesmärkide poole, mis meil peaksid olema, olgu see siis korruptsioonivastane võitlus või narkootikumide vastane võitlus ja siin muidugi raportis põhjendatult toonitatakse seda, olgugi et seda tehakse võib-olla Äh, väga läbi lillede naaberriikide roll. Äh, väita, et naaberriigid tunduvad äh, alati mitte jagavat lootust luua stabiilne ja jõukas Afganistan, ma usun, et siin oleks jällegi vaja ehk näpuga näidata sellele, kus on naaberriikide vastutus, kuivõrd aktiivselt nad siiski osalevad piirkonna destabiliseerimises. ja kõik, mis puudutab äh, praegust rahuprotsessi, mis on väga habras ja alles äh, algusjärgus, see tähendab kahte asja. esiteks, ma pole kindel, et on mõtet kõik ühte kotti panna, äh, Talibanid ja terroristlikud rühmitused. Talibanid on ju rahuprotsessis meie partnerid, tegemist on ülestõusnutega ja see pole päris sama kui terroristlik rühmitus, mis kindlasti rahu ei taha. ja keda me ei kutsu ka läbirääkimiste laua taha ilmtingimata. ma arvan, et Taliban, Islamiriik ja äh, äh, terroristlikud rühmitused, ei ole mõtet neid ühte kotti pista. ja teiseks praeguse rahuprotsessi kohta. me oleme lubanud välisväed äh, kohal hoida aga ma pole kindel, kas see võimaldab meil rahukokkuleppeni jõuda. ma arvan, et pikaajaline välisvägede kohalviibimine, seda me peaksime ettevaatlikumalt sõnastama, võttes arvesse ka seda, kas ikkagi need riigid, kes tagavad vägede kohaloleku, on valmis jätkama sellega niivõrd kehvas olukorras. Thank you very much for SND, I give you. suur tänu ja härra Pitsula, palun. tänan ja ma kõnelen kolleeg Frunzulitsa asemel, kes on variraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. ta soovib äh, tänada proua Fatigat äh, eduka töö eest. Äh, seoses selle teemaga me soovime tugevdada koostööd Afganistaniga rände, tervishoiu, maaelu arengu äh, hariduse, tehnoloogia, majanduse vallas, samuti võitluses korruptsiooni, rahapesu, terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja narkootikumide vastu. juhin tähelepanu mõningatele aspektidele. kümnel miljonil inimesel ei ole seal kas üldse või on väga vähesel määral juurdepääs tervishoiuteenustele. meil tuleks toetada Afganistani valitsust tervishoiuteenuste arendamisel, eriti haavatavamatele inimestele nagu naised, tüdrukud ja lapsed ja tähelepanu tuleks pöörata ka vaimsetele tervis, vaimse tervise aspektidele. alates aastast äh, kaks tuhat neliteist on äh, majanduskasv olnud väga aeglane. Äh, alates sellest, kui rahvusvahelised väed on riigist suuresti välja tõmbunud meil äh, tuleb äh, edasises töös lähtuda varasematest võetud äh, sammudest, aga minna ka sisuliselt konkreetsemaks. meil tuleks mainida kindlasti raportis ka selgemalt naaberriikide negatiivset rolli Afganistanis, tuleks keskenduda ka Talibani teemale, narkovastane võitlus, äh, sõjapealikud, äh, see on kõik seal riigis suureks äh, probleemiks. suur tänu proua Fatigale dokumentide eest ja jääme ära ootama koostööd temaga. järgmisena härra Petras Austrevitšus ALDE nimel niisiis, äh, suur tänu äh, raporti eest, see on heaks aluseks meie edasisele koostööle. me soovime süvendada partnerlus- ja arengualast äh, koostööd ja meil tuleb kindlasti panna paika raamistik oma tulevasteks suheteks Afganistaniga. nii nagu seda on Anna Fotiga siin ka teinud meil on ka nõukogu lõppjäreldused olemas Afganistani teemal ja ma olen äh, nõus kolleeg Danjaniga rahuprotsessi äh, teemal. selleks, et äh, saavutada jätkusuutlik areng Afganistanis. me peame loomulikult olema ettevaatlikud, meil tuleb kaasata partnereid, naaberriike aga rahu on ainukene võimalik äh, lahendus äh, selleks, et saavutada stabiilne olukord Afganistanis, aga seda ei ole lihtne saavutada. ja kolleegid, ma teeksin ettepaneku rikastada Anna Fotiga teksti mõningate muudatusettepanekutega. kõigepealt ma arvan, et me peaksime rohkem tähelepanu juhtima äh, julgeoleku ja arengu küsimustele ja rääkima tugevatest demokraatlikest institutsioonidest, vaesuse vähendamisest, äh, samuti äh, sellest, kuivõrd oluline on aidata seal kaasa üldiselt ühiskonna arengule edasi ma pakun välja muudatusettepanekuid regionaalsete ühenduste kohta. nagu me teame, siis äh, Kesk-Aasia riigid äh, teevad tugevalt äh, koostööd, et viia läbi ülisuuri taristuprojekte ja see on oluline element, mida tuleks siin tekstis mainida. mis puudutab Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, siis ma arvan, et me peaksime nõudma rohkem läbipaistvust, arvestades seda, kui palju raha me Afganistani suuname. Euroopa Liit on äh, kõige suurem doonor, kakssada miljonit äh, USA dollarit aastas on meiepoolne panus. samuti ma teeksin ettepaneku, et me hindaksime tähelepanelikumalt viimaseid parlamendivalimisi, mis toimusid kahekümne seitsmendal oktoober, oktoobril. tulemused ei ole veel avalikustatud. aga nendele tuleks põhjalikumalt tähelepanu pöörata ja teised teemad näiteks tuleks hukka mõista Talibani kasvav äh, vägivald, meil tuleks pöörata äh, tähelepanu õigustele, eelkõige naiste õigustele. samuti Afganistani majandusküsimustele ja keskkonnakaitsele, eelkõige looduse ressursside kaevandamisel jään ära ootama koostööd äh, Anna äh, Fotigaga. suur tänu, esimees. tänan. ja proua Leero Roheliste nimel. suur tänu, räägin rootsi keeles ma tahtsin rääkida sellest, mida siin tekstis sees ei ole. me teame, et olukord Afganistanis on väga halb ja paremaks see ei muutu. seal kasutatakse mõistet äh, joint way forward, seal räägitakse rändest ja mina siin äh, muutuksin natukene konkreetsemaks. on äh, palju äh, inimesi, kes rändavad Afganistanist välja meie juurde ja teistesse riikidesse. ja sellega on äh, kooskõlas ka meie välis- ja rändepoliitika. Afganistanis on eraldi rändeminister ja ta ütles Rootsi televisioonis, et nad äh, Jumala eest, et ühesõnaga, et meie Jumala eest ei peaks saatma Afganistani migrante tagasi, sest et äh, neil ei ole seal turvaline. aga meil on kolmsada viiskümmend äh, noort saadetud Norrast, Saksamaalt tagasi Afganistani paljud äh, värvatakse siis äh, Talibani ja kuritegelike grupeeringute poolt. me üritame jõuda kokkuleppele Afganistaniga, aga me peame tagama ka selle, et need inimesed, kes on põgenenud äh, Iraani, võetakse tagasi. seal me räägime lausa miljonitest paljudel juhtudel oleme me öelnud, et äh, Afganistanil ei õnnestu kõiki põgenikke tagasi võtta või et neid on liiga palju. ja seetõttu on meil väga suur äh, vastutus kanda. Euroopasse ei olegi neid äh, nii palju tulnud ja me peame vaatama, millised probleemid seal riigis valitsevad ja olema tagasisaatmistega väga ettevaatlik ja mis puudutab nüüd äh, sisekonflikte seal erinevate rahvaste vahel, siis ka see on äh, teemaks. Afganistan ei ole homogeenne riik. ja see, inimesi ei ole võimalik ka Afganistani tagasi saata, lihtsalt suvaliselt kuskile saata kõige haavatavamad on šiia äh, moslemid ja ka Afganistanis on äh, tõesti väga haavatavaid äh, ühiskonnarühmi, me peame olema ennetavad. me ei saa ju lubada seda, et asaarid on sunnitud lõpuks sealt riigist lahkuma. me ei räägi siin ainult sõjalistest sekkumistest, vaid äh, arenguabist, mida kohapeal jagatakse, vältimaks, et äh, noortel ei ole mitte mingisuguseid äh, võimalusi ja et nad siis lõpuks peavad valima, kas liituda Talibaniga või põgeneda. ma tahaksin veel mitmeid teemasid siia arvamusse sisse võtta ja esitan ka vastavad muudatusettepanekud, aitäh! suur tänu! järgmisena proua Lösing äh, kuue nimel, palun. ja suur tänu selle raporti eest. minu arvates on hea, et siin raportis räägitakse naiste äh, rolli tugevdamisest, soolisest võrdõiguslikkusest, vaesusevastasest võitlusest, ÜRO arengu eesmärkidest äh, ja partnerlusest ja dialoogist. minu arvates ei ole probleem äh, selles, et meil oleks kahetised eesmärgid, nagu ütles härra Danjean. loomulikult äh, me ei saa kõike äh, lähitulevikus saavutada, aga minu jaoks on küsimus pigem selles, kas nende meetmetega, mis siin välja pakutakse, on võimalik üldsegi saavutada eesmärke näiteks äh, kui me räägime siin erasektori rollist võrreldes avaliku sektoriga. näiteks artiklis kaheksateist, seal räägitakse otseinvesteeringutest äh, ja välisinvesteeringute suurendamisest äh, Euroopa Liidust selle olulisest rollist, siis äh, raporti projektis äh, kolmkümmend seitse räägitakse ka konkreetsemalt loodusressurssidest niimoodi, et äh, kaevandamises peaks olema läbipaistvad raamtingimused, mis soodustavad välisinvesteeringuid ja samuti räägitakse kaubandustõkete kõrvaldamisest äh, loodusvarade äh, valdkonnas. ühesõnaga, meil on selles valdkonnas äh, teiste riikidega kogemusi ja need kogemused ei ole just väga head. ja tavaliselt sammud, mis on sellistes valdkondades võetud, ei ole parandanud inimeste eluolu riigis üldiselt, pigem vastupidi hoopiski. seetõttu on meie arvates vajalik riiklikke programme ja investeeringuid ja loodusvarasid tuleks kasutada selliselt, et kõigepealt saavad nendest kasu Afganistanis elavad inimesed ja nüüd äh, seitseteist aastat äh, pärast äh, Lääne sõjajõudude sekkumist tuleb öelda, et olukord on katastroofiline. sõjaline sekkumine, NATO vägede kohalolek on pigem osa probleemist, mitte ei ole aidanud leida teed lahenduseks, teed rahule julgeolekule. ja nii nagu äh, proua Valero juba ka detailselt ütles, ma ja ma olen temaga nõus, äh, tahaksin ka mina puudutada punkti kakskümmend kaheksa, seal räägitakse äh, koostööst rändevaldkonnas. ma tahaksin öelda, et nojah, eesmärgiks on tagasivõtuleping ja see äh, seostatakse äh, arenguabiga ehk siis see leping oleks tingimuseks arenguabi saamisele ja minu arvates on täiesti äh, vastutustundetu saata põgenikke sinna riiki tagasi. ma tahaksin toonitada, et arenguabi ei tohi kindlasti olla seotud äh, kokkulepetega rändevaldkonnas. me peaksime rändevoogude suunamisest ja tagasivõtulepingutest äh, rääkima eraldi. ja ma esitan muudatusettepanekuid kõikidel nendel teemadel, mida ma praegu mainisin, aitäh! Thank you very much, Nava. aitäh! proua Joomari, palun. aitäh! ma usun, et kolleeg väärib kiidusõnu selle teksti eest, mis ta koostas, see on päris hästi tasakaalustatud, piirduksin mõne märkusega. siin öeldi päris palju negatiivset, aga ma arvan, me peaksime toonitama valimistel osalemist olgugi, et valimised ei olnud äh, igati täiuslikud, Afganistanis tuleb ikkagi olla väga julged valimistel kandideerida ning hääletama minna. see väärib väljatoomist, sest Afganistani rahvas on julge rahvas. teiseks, tulles ka selle juurde, mida ütles Arno Danchon ja mulle tundub, et see, mis ta rääkis, on tõesti igati dokumenteeritud teatud probleemid on täiesti olemas ja ka need, millest me vähe räägime. ehk siis lõpuks äh, rahvuste vahele, äh, vahelised pinged no, Pakinestiga näiteks, äh, see on tõsiseks probleemiks muuhulgas ka Afganistani valitsuses, sellepärast et valitsuses ei ole teatud regioonidele mitte mingit mõju teiseks üheks suureks Afganistani probleemiks on võitlus narkootikumide vastu. see on üheks Äh, su-, äh, oluliseks faktoriks Afganistani äh, rahaliste vahendite tasakaalu tagamisel. me ei saa lihtsalt avaldustega selle vastu võidelda, vaid peame konkreetselt koha peal samme astuma. aga külades ainus raha, mis võimaldab inimestel natukenegi paremini elada, on narkoraha kui seda ei asendata millegagi, siis ei ole võimalik ka narkootikumide probleemi lahendada ja niikaua ei ole võimalik ka korruptsioonist lahti saada. korruptsioon on aga jällegi üks olulisi faktoreid, mis võimaldab mõista seda, mis Afganistanis toimub, muuhulgas ka valitsuse tasandil. ning see ongi tegelikult see, mis tekitab suuri raskusi, muuhulgas ka haldusküsimustes. ehk siis, kui meie Euroopa Liiduna midagi teeme, siis see peab olema sihtmärgistatud ja siis peab äh, kõik olema selgelt koha peal välja toodud. ja me peame sihtima kohaliku elanikkonna juba aastaid ja me eraldame väga palju vahendeid riigile, valitsusele ja suurtele taristutele. kui te aga külastate Afganistani külasid ja mina olen seda korduvalt teinud, siis mida inimesed teile ütlevad ja mida teile ütlevad naised? miks ometi on nii, et me peame iga kümme kilomeetrit jala maha käima, et vett minna tooma igal hommikul? see on üheks suureks probleemiks, miks äh, on äh, ikkagi äh, ajutised haiglad, kuhu naistel ei ole juurdepääsu, kuhu ei lähe ka isegi organisatsiooni Metsandi muud arstid nii et äh, me ei saa lihtsalt piirduda suurte äh, ilusate avaldustega, vaid meil on vaja konkreetseid samme astuda ning lõpetuseks, mis puudutab sõjalist kohalolekut, siis ma usun, et on üha vähem riike, mis on valmis saatma koha peale oma sõjaväelasi, sellepärast et esiteks, kui väga kaua ollakse koha peal, siis äh, tekivad äh, teatud suhted elanikkonnaga ning me võime jätta mulje kui okupeerivatest jõududest ja see ei ole mingil juhul hea teiseks, peaasjalikult me koolitame Afganistani jõude, seal ka probleemi ei lahenda, sellepärast et võib-olla seda ei ole ka piisavalt toonitatud, inimesed, kes välja koolitatakse, seejärel võeta-, värvatakse kas narkokaubitsejate, talibanide eh, või siis eh, sõjapealike poolt ja miks nad nõustuvad, sellepärast et neile ei maksta muidu. see on ka probleemiks, nii et eh, peale nende ilusate sõnade, mis, milles me tugevad oleme, kui me tahame Afganistani probleeme lahendada, siis peame konkreetselt tegutsema ja peame koha peal midagi ette võtma. Thank you very much now. I am informed that we have representative of EAS. Eh, välisteenistuse esindaja on ka siin ja tema soovib ka sõna Yes, thank you, Mr Chairman. aitäh. ma tahaksin tänada välisasjade komisjoni raporti eelnõu ja soovituste eest Afga-, koostöölepingu kohta Afganistaniga. Euroopa Liidul on äh, pikaajalised lubadused antud sellele riigile ning sellest tulenevalt oleme endiselt ka tulevikus äh, partneriks, aitame Afganistanile arengut tagada rahu ning stabiilsuseni jõuda. rahumeelne ning jõukas Afganistan on oluline kogu regiooni jaoks. selleks kiitsime heaks eelmisel aastal heaks Euroopa Liidu Afganistani strateegia ning nädal aega tagasi nõukogus kiideti heaks järeldused, kus väljendasime oma selget tahet jätkata käimasolevate tööd Euroopa Liidu strateegia ellurakendamisel koostööleping partnerluses ning arengus, mis on esimene seaduslikult siduv raamistik Afganistaniga, on verstapostiks, mis aitab Euroopa Liidu Afganistani suhted viia kõrgemale tasandile ning ka ellu viia Euroopa Liidu strateegiat. läbi ajutise kohaldamise oleme me juba alustanud ka dialoogi erinevates valdkondades, mis meie pädevuses on. lugupeetud esimees me jagame teie raporti hinnangut ning ka mõningaid arvamusi, mis teie kolleegid täna äh, välja ütlesid. väljakutseid on palju, aga välisteenistuse koha pealt ning Euroopa Liidu koha pealt äh, meie pingutame selle nimel, et edendada rahu ning stabiilsust selles riigis ja eesmärgiks on, et Afganistani inimesed ise viiksid läbi rahuprotsessi. aga muidugi mõistame, et tahame jõuda rahuni kogu regioonis ja see on äh, hädavajalik, et kogu regioon oleks stabiilne järgmine ministeriaalne konverents toimub Genfis nädala pärast. me oleme ka seal kohal ning äh, võtame teadmiseks seal siis selle, mis Afganistani Äh, valitsus on teinud äh, viimase kahe aasta jooksul sellest peale, kui toimus Brüsseli konverents aastal kaks tuhat kuusteist. meie jaoks on oluline töö rahuga just ja kui me Genfis oleme, siis koos Afganistani valitsuse ning rahvusvaheliste partneritega edendame just rahu. suur aitäh! Äh, teavitame teid tulevikus ka oma tegevusest ja loodame, et parlament eh, endiselt eh, osaleb meie dialoogis. Thank you very much indeed, I would like to ask the suur aitäh teile ja paluksin eh, nüüd, kas raportöör tahab midagi lisada selle küsimuse kohta, et võtta kokku arutelud? palun lühidalt. aitäh, head kolleegid. Става дума за войски на НАТО, а не за войски на Обединените нации. Затова пише в доклада. Това е докладът на госпожа Фотига. Ще предам всички направени бележки. ma tahaksin kinnitada teile, et kindlasti võtan arvesse teie märkused, mis te täna tegite ja siis raportöör saab arvestada nendega. suur aitäh teile, sellega on läbi arutelu selles päevakorrapunktis. ja järgmisega arvamuste vahetus Kõrgõzstani välisministriga Ladies and gentlemen, colleagues, uh, now we are going to take the agenda item. daamid, härrad, head kolleegid, kahekümne kaheksas päevakorrapunkt ehk siis arvamuste vahetus Kõrgõzstani välisministri Aidar Bekoviga. härra minister, meie jaoks on tegemist suure auga teiega siin koostööd teha. ma tahaksin toonitada, et Kõrgõzstan on üks väheseid äh, regiooni demokraatlikke riike, olgugi et äh, ka teil on puudujääke. suhted Euroopa Liidu ja Kõrgõzstani vahel süvenevad. Euroopa Liit on ette valmistamas kõikehõlmavat äh, ülevaadet Kesk-Aasia strateegia kohta ning plaanib juba uusi ettepanekuid selleks, et rahastada kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse projekte, mis on olulised Kõrgõzstani jaoks. samas Euroopa Liit tugevdab koostööd kogu regiooniga läbi uue põlvkonna lepingute, muuhulgas ka teie koduriigiga. see meie komisjon valmistab ette soovitused nõukogule, komisjonile ning ka kõrgele esindajale nendes küsimustes Äh, mis äh, peaksid tulema arutelule ning äh, kus me tahaksime edusamme näha selleks, et parlament saaks kokkuleppe ratifitseerida. lugupeetud minister, ma sooviksin sõna nüüd teile anda ja te saate siis teavitada meid olukorrast oma koduriigis. Thank you very much, dear chairman suur aitäh, lugupeetud esimees ja tere hommikust teile, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. tahaksin tänada äh, teid võimaluse eest pöörduda Välisasjade Komisjoni poole seoses läbirääkimistega, mis käivad Euroopa Liidu ning Kõrgõzstani Vabariigi vahel uue tugevdatud koostöökokkuleppe osas. Kõrgõzstan äh, pöörab suurt tähelepanu koostööle Euroopa Liiduga. meie jaoks on Euroopa Liit oluliseks partneriks. Kõrgõzstani Vabariik jagab Euroopa Liidu väärtusi, mis põhinevad pluralismil, demokraatial, õigusriigil inimõigustest kinnipidamisel ning põhivabadustel. me hindame Euroopa Liidu püsivat toetust demokraatlike reformide läbiviimisel meie vabariigis ning me oleme otsusekindlalt püüdlemas tulemuste poole. kahekümne aasta jooksul äh, oleme me loonud äh, püsiva dialoogi ning äh, Äh, seda kõige kõrgemal tasemel viimase viie aasta jooksul oleme me näidanud üles äh, pühendumust töötamaks tiheda koostöö nimel Euroopa Liiduga. me äh, tahaksime samuti toonitada seda, et selle aasta aprillis president viis läbi härra Tajani ning teiste Euroopa Liidu institutsiooni liidritega edukad läbirääkimised väga olulistes küsimustes kahepoolses koostöös. kõrge esindaja külaskäik äh, proua Frederica Mogherini äh, poolt leidis aset novembris kaks tuhat seitseteist ning äh, selle käigus toonitati jällegi Euroopa Liidu toetust meie demokraatlikele reformidele lugupeetud eh, komisjoni liikmed, me liigume edasi õigusriigi ja demokraatliku riigikorra poolt. Eh, selle on heaks, eh, selle kiitsid heaks kaks tuhat viisteist ka parlamendivalimistel Kõrgõzstani elanikud. kaks tuhat kuusteist leidis aset rahvahääletus, kus kiideti heaks Kõrgõzstani seadusmuudatuse põhiseadusesse, millega loodi alused üleminekule Äh, presidentaalselt äh, parlamendisüsteemilt parlamentaarsele presidendisüsteemile. oktoobris kaks tuhat seitseteist toimusid äh, presidendivalimised ja selle käigus läks võim rahumeelselt üle ühelt presidendilt järgmisele me oleme pingutanud selle nimel, et presidendivalimised oleksid läbipaistvad ning seda tunnustati nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelise üldsuse poolt. ma tahaksin veel teada anda, et oleme samuti heaks kiitnud hiljuti riikliku äh, arengustrateegia aastaks kaks tuhat kaheksateist kuni nelikümmend kus me toonitame seda, millised peaksid olema meie arengueesmärgid pikemas perspektiivis. seal me toome välja meie riigi peamised eesmärgid, põhimõtted ja selle, kuidas me plaanime kõikides valdkondades saavutada arengueesmärke poliitikas, majanduses ja sotsiaalvaldkonnas. samuti on keskpika perspektiivi eesmärgid paika pandud ning strateegiline nägemus. lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, viimase kahekümne kahe aasta jooksul meie aktiivne partnerlus ning koostöö kokkulepe Euroopa Liidu ning Kõrgõzstani vahel on olnud oluliseks meie kahepoolsete suhete jaoks. kaubandus kokkulepete ning vedu Äh, et ka dialoog on aidanud kaitsta mõlemapoolseid huvisid ning äh, tagada ka paremat äh, julgeolekut siseasjadesse, samuti toetanud, oleme me seeläbi justiitssektorit, haridust, tervishoidu me toetame mandaati ning läbirääkimiste käivitamist uue kokku, uue tugevdatud äh, partnerlus- ja kokku, koostöökokkuleppe üle Euroopa Liidu ning Kõrgõzstani Vabariigi vahel. me väljendame oma tänulikkust Euroopa Liidu delegatsiooni jõupingutuste eest ning me püüdleme äh, mõlemale poolele sobiva lahenduse nimel ning loodame, et läbirääkimised lõpevad edukalt. ma tahaksin siinkohal ära märkida, et Kõrgõzstani äh, presidendi visiidi käigus lepiti kokku uue äh, tugevdatud koostöö ja partnerluskokkuleppe väljatöötamisel vajadus äh, see välja töötada on seotud ka arengutega maailmas, äh, välispoliitikaga ning samuti vajadustendentsidega ning praeguse kokkuleppe artiklitega. veebruaris Need on pärit äh, veebruarist äh, tuhat üheksasada üheksakümmend viis. me pidasime maha esimese läbirääkimiste vooru kaks tuhat seitseteist septembris Brüsselis Kõrgõzstani delegatsioon ning Euroopa Liidu delegatsioonid on nüüd, delegatsioonid on nüüd viis vooru maha pidanud. novembris kaks tuhat kaheksateist toimus äh, alates peale tegutsevad kolm ähm, läbirääkimisrühma. ühe, esimeses sektoriaalses rühmas keskendume poliitilisele dialoogile ja reformidele. delegatsioonid on läbi viinud eduka töö ning kokku leppinud äh, üle üheksakümnes protsendis tekstist. samas on ka terve rida sätteid, kus Kõrgõzstani pädevad võimud äh, Äh, omavad selgeid seisukohti, muuhulgas sätted, mis puudutavad rahvusvahelist kriminaalkohust, Haagi konverentsi, äh, rahvusvahelist eraõigust, tagasivõtmist ning samuti koostöökomitee ning nõukogu otsuste siduvat äh, mõju. Kõrgõzstan on ICC-l tuhat üheksakümne kaheksanda aasta kokkuleppele allkirja andnud, kuid seda ei ole ratifitseeritud. selles osas äh, Rooma statuudi kohustus meile ei laienenud. ratifitseerimisega seotud raskused tulenevad sellest, et see statuut on äh, rahvusvaheline kokkulepe, äh, kus reservatsioone ei tohi olla see tähendab seda, et kõikide normidega tuleb nõustuda, mis statuudis on ära toodud. teatud sätted statuudist on aga vastuolus Kõrgõzstani Vabariigi põhiseadusega ning sellest tulenevalt on vaja põhjalikku analüüsi Kõrgõzstani Vabariigi võimude poolt selleks, et äh, vähendada konflikti meie riigi seadusandlusega. Haagi konverentsi äh, küsimus ja rahvusvaheline eraõigus, meie ei kuulu äh, Haagi konverentsi sellesse rühma. praegu me töötame selle nimel, et lõplikku seisukohta välja töötada meil on käimas sisemised konsultatsioonid eh, vastavate eh, Kõrgõzstani ametite vahel. kolmases eh, mantiline töörühm julgeolekukoostöö, siin on samuti kokku lepitud üheksakümnest protsendist tekstist. üheks peamiseks vastuoluliseks küsimuseks on lähenemine ja harmoneerimine Äh, Euroopa Liidu ning ähm, Kõrgõzstani seaduse vahel. Kõrgõzstani jaoks on see äärmiselt oluline ning seda peetakse üheks peamiseks aluseks tulevasele koostööle. lisaks sellele peatükid, mis puudutavad tarbijakaitset ning tarbija teavitamist ning samuti teatud artiklid äh, peatükkidest regionaalarengu kohta, piiriülese arengu kohta ning kommunikatsiooni kohta äh, vajavad veel kokkuleppimist teises semaatilises äh, töörühmas, kus me käsitleme kaubandusküsimusi, on palju küsimusi veel leid-, lahendust äh, otsimas, äh, seda seetõttu, et väga palju on meil erinevaid ameteid Kõrgõzstanis, kes nende teemadega tegelevad. intellektuaalomad muuhulgas, riigihanked, kaubanduskaitsemeetmed, tehnilised kaubandustõkked, vaidluste vahend, lahendusmehhanisme, teenistusinvesteeringu, äh, teenused, investeeringud ja kindlasti äh, on vaja siin veel pikemaid arutelusid. Kõrgõzstan on äh, täitnud kõiki kohustusi, mis temale asuvad rahvusvahelise kokkuleppe põhjal. tahaksin siin veel rääkida ka veel meie koostöös rahvusvahelistes ja regionaal-, regionaalsetes organisatsioonides. praegu äh, see koostöö võib sattuda vastuollu kokkuleppega Euroopa Liiduga ning meie kohustustega, mis meil on. Äh, peamised vastuolud on järgmised kaubanduses eksporditasud ning kaubandus ning geograafilised märgised ning intellektuaalomad. lugupeetud esimees, komisjoni liikmed. me tunneme huvi edasisest parlamentidevahelise koostöö edendamisest me tervitame aktiivset koostööd Euroopa Parlamendi delegatsiooniga Kesk-Aasia ning Mongoolia küsimustes, eh, mida juhib proua Iveta Grigula me hindame kõrgesti parlamentaarse koostööd, see pakub häid võimalusi kahepoolsete suhete edasiseks arendamiseks ning samuti heade tavade vahetamiseks ning kogemuste vahetamiseks Euroopa Parlamendi kommete üle. ma samuti tahaksin lisada, et parlamentaarse koostöö osas eh, koos Euroopa institutsioonidega pöörame meie suurt tähelepanu kontaktide arendamisele Euroopa Nõukoguga ning nende parlamentaarse assambleega. meile anti äh, partneri taotlus, demokraatliku partneri taotlus, see oli äh, see märkis ära meie demokraatia edenemist ka parlamendi tasandil me kindlasti tahame ära kasutada ka teie kogemusi ja omaenda õigusloomulises äh, töös. Kõrgõzstani vabariik on ainus Kesk-Aasia vabariik parlamentaarse süsteemiga ning viib praegu läbi äh, edukalt demokraatlikku siiret. meie usume, et meie jõupingutused väärivad Euroopa Parlamendi toetust ning Euroopa Liidu kui terviku toetust. me hindame väga kõrgelt Euroopa Liidu tehnilist toetust ja abi Kõrgõzstani Vabariigile. sellest lähtudes me usume edukasse Euroopa Liidu mitmeaastase indikatiivse programmi elluviimisesse Kõrgõzstanis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa Liidu regionaalse indikatiivse programmi eh, elluviimises Kesk-Aasias samaks perioodiks. siin me toetame eh, projekte õigusriigi ja hariduse, maaarengu eh, valdkonnas ja mujal. me oleme olulist edu saavutanud hariduse pakkumisel ning maareformi osas. me peame jätkama reformide toetamist äh, valimissüsteemi äh, puhul, võttes arvesse, et valimised äh, toimuvad peatselt ning samuti on vaja jätkata korrakaitsejõudude reformimisega. samuti äh, tahame rääkida veel ühest projektist Äh, millega pakutakse joogivett äh, erinevates regioonides, see on väga oluline, eriti võttes vaadates äh, Kõrgõzstani ähm, presidendi avaldust aastast kaks tuhat kaheksateist, Surumbai Jembokov, kes rääkis siis Kõrgõzstani vabariigi arengust. meil on ka mitmeaastane arenguprogramm kaks tuhat kakskümmend, millega me edendame uut mis ühtlasi kätkeb siis ka seda, et me jätkame läbirääkimisi Euroopa Liiduga uue kokkuleppe üle. prioriteedid peaksid äh, välja selgitatama, võttes arvesse eelnevat programmi ning meie riikliku äh, arengustrateegiat kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat nelikümmend. meil on ka koordineerimisnõukogu Kõrgõzstani Vabariigis Euroopa Liidu Kõrgõzstani koostöö jaoks, mida juhin mina isiklikult. me viime läbi tööd ja järelevalvet ning parandame Euroopa Liidu programmide ja projektide elluviimist Kõrgõzstanis. lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, Kõrgõzstani Vabariik tervitab Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia väljatöötamist ning selle heakskiitmist järgmisel aastal kaks tuhat üheksateist. me tervitame seda, et eelmistel aastatel on aset leidnud püsiv ning konstruktiivne dialoog meie regiooni riikide ning Euroopa Liidu vahel võtmetähtsusega valdkondades selles strateegias julgeolek, õigusriik, haridus, keskkond, joogivesi ja muu. me toetame Euroopa Liidu äh, Kesk-Aasia platvorme. homme, kahekümne kolmandal novembril Euroopa Liidu Kesk-Aasia välisministrite koosolek leiab aset, seda juhib proua Mogherini. Kõrgõzstan on samuti tegev äh, Afganistani, Kesk-Aasia ning Euroopa Liidu suhetes. viim-, viimane dialoog toimus juulis Ashabadis kaks tuhat kaheksateist. tahaksin kasutada võimalust ning avaldada oma tänulikkust Euroopa Liidule nende toetuse eest probleemide lahendamisel. uraani kaev-, kaevandamises Äh, viimane kohtumine neis küsimustes toimus äh, ÜRO Peaassamblee kõrvalt äh, New Yorgis kaks tuhat kaksteist, kaheksandal novembril sellel aastal. rahvusvaheline doonorite konverents selles teemas korraldati Euroopa Liidu poolt Londonis. sellel konverentsil õnnestus meil leida lisarahastamisvahendeid äh, keskkonnas saastatuse vähendamiseks Kesk-Aasias. eesmärgiks on äh, siis uraani kaevandamise mõjude vähendamine Kesk-Aasias. samuti on heakskiitmisel uus ÜRO resolutsioon äh, radiatsiooni mõju kohta Kesk-Aasias, mis tuleneb just nimelt eh, regioonis eh, kaevandamisest. Eh, lugupeetud Eduard Kukan, lugupeetud Välisasjade Komisjoni liikmed, härra Dan Breda tahaksin teid tänada veel kord selle eest, et teil, mul oli võimalik teie ees kõneleda ning loodan, et meie valimiste eh, vabandust, meie läbirääkimised lõpevad edukalt eh, uue kokkuleppe üle ning eh, ma soovin head koostööd Euroopa Liidu ning Kõrgõzstani vahel ka tulevikus. suur aitäh teile, härra minister, selle väga täieliku sissejuhatuse eest. põhimõtteliselt võtsite läbi kõik erinevad teemad, mis puudutavad teie riiki ja koostööd Euroopa Liiduga. suur aitäh teile ja nüüd on sõna püsival Euroopa Parlamendi raportööril sel teemas, härra Kristjan Dan Predal. suur aitäh, suur aitäh, härra esimees, härra minister. kas kõik on korras, kas tõlge jõuab teieni? kõik on korras? nii, hästi, jah härra minister, kõigepealt äh, ütlen teile tere tulemast. tervitan äh, teie algatust tulla siia väliskomisjoni meiega mõtteid vahetama. tegemist on olulise momendiga, sest et kohe pärast äh, käesolevat arutelu räägime me Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel partnerluse loomiseks sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll. niisiis, äh, mina olen selles küsimuses ka raportöör. nüüd härra minister, nagu te teate, siis äh, Kesk-Aasia ja Euroopa Liidu vahelised äh, suhted saanud nüüd uut hoogu väike meeldetuletus, detsembris kaks tuhat viisteist me soovisime uue põlvkonna äh, kokkulepet Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel. juulis kaks tuhat kaheksateist kiideti heaks läbirääkimis äh, juhised. Äh, selleks, et saaks süvendatud koostööd teha Usbekistaniga ja siis ka äh, algatus äh, jõuda koostöökokkuleppele äh, Türkmenistaniga. ja kõik see siis näitab seda, et Euroopa Liit soovib süvendada suhteid Kesk-Aasia riikidega, arvestades uut geopoliitilist olukorda ning ka teie kasvanud võimekust. nüüd kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks peaks tulema välja ka uus strateegia, mis puudutab Kesk-Aasia riike nii et Euroopa Liidu poolt on väga palju äh, väga suur soov süvendada koostööd Kesk-Aasia riikidega. Kirgiisi Vabariik on üks meie prioriteetseid partnereid äh, Kesk-Aasia piirkonnas. nüüd ma tahaksin rääkida detailsemalt sellest kokkuleppest, mis läbirääkimistel praegu on. mina raportöörina olen algusest peale rõhutanud seda, et tegemist peab olema ambitsioonika äh, Äh, kokkuleppega. kõigepealt äh, peab panustama see kokkulepe turumajanduse arendamisele, et äh, pakkuda sotsiaalseid ja majanduslikke võimalusi kodanikele nii siin kui seal. ühtlasi soovime kokkulepet, mis süvendab õiglast konkurentsi, õiguslikku ettearvatavust ning soodustab ka läbipaistvate ametiasutuste tekkimist ühtlasi soovime, et see süvendaks multilateralismi ning rahvusvahelist koostööd näiteks kliimamuutuse, rände, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi valdkonnas eelkõige, aga tahame lepet, mis äh, näitab, et te olete pühendunud demokraatlikele põhimõtetele ja seda rahva huvides. Kõrgõzstan üks äh, väheseid tärkavaid demokraatlikke režiime Kesk-Aasias, aga objektiivselt peame ikkagi tunnistama, et täiuslikkusest on asi kaugel. me teeme kõik endast oleneva selleks, et poliitiliselt, diplomaatiliselt, rahaliselt ja ka tehniliselt teie riiki toetada. kõige selle tegemiseks aga on meil vaja selget äh, pühendumust ka teie poolt kõikides aspektides, kõikides valdkondades, muuhulgas ka demokraatia, õigusriigi põhimõtete ning põhiõiguste järgimise osas ja ma öö, äh, olen väga rahul sellega, et äh, nagu teie kõnest ka välja tuli, siis te olete nendele põhimõtetele pühendunud. nüüd Euroopa Parlament on läbirääkimiste protsessis rõhutanud erinevaid teemasid, kõigepealt kohtuvõim, sõltumatu kohtuvõim, läbipaistvus, normid kohtumenetluses, sõnavabadus, tegemist on meie jaoks väga oluliste teemadega. ning äh, tahaksin äh, rääkida ka äh, paarist muust teemast. on väga oluline võtta kasutusele kõik meetmed selleks, et leevendada poliitilisi ja majanduslikke pingeid Kõrgõzstani ja naaberriikide vahel ning äh, alustada piirkondlikku koostööd, arvestades käesolevaid väljakutseid, nagu näiteks äh, narkokaubandus, siis on see koostöö, just nimelt piirkondlik koostöö kindlasti positiivsete tulemustega ja tahaksin rääkida paari sõnaga selleks, mis puudutab just nimelt sedasama piirkondlikku koostööd, mida ma nii väga siiamaani rõhutanud olen. nagu te näete, siis äh, on äh, siin osas toimunud äh, teatud arengud, oleme arvestanud nende viimaste arengutega. muuhulgas näiteks, mis puudutab Usbekistani, suur aitäh teile! Thank you very much, Mr Pre- suur aitäh, härra Preda, härra Raados, palun. suur tänu. ALDE fraktsiooni nimel saan öelda, et ma kindlasti, me kindlasti toetame seda koostöölepit, lepet, sellepärast et see vastab täpselt sellele, milline on Euroopa Liidu strateegia Kesk-Aasia suunal kindlasti Euroopa Liidu kohalolu peaks olema suurem, GSP pluss kokkulepe tuleks laiendada ka teistele Kesk-Aasia riikidele. ja ma loodan, et tänu sellele partnerlus- ja arengukoostöölepingule see ka õn-, õnnestub ning et süvendatakse ka äh, piirkondlikku koostööd. nüüd see on erilise tähtsusega. arvestades viimaseid arenguid Usbekistanis, mida mainis härra Preda, siis on meil ka paremad võimalused seda tüüpi koostööks. tuleb kaitsta vähemuste õigusi Kõrgõzstanis paljudes äh, Kesk-Aasia riikides on ka naaberriikidest pärit äh, vähemusrahvusi. tegemist on geostrateegiliselt olulise piirkonnaga, Euroopa Liidu kohalolek seal on täiesti põhjendatud, äh, piirkond asub ju Hiina ja Venemaa naabruses ja tegemist on piirkonnaga, mis on äh, Äh, strateegiliselt tähtis kogu maailmale, nii et väga oluline ongi, et Euroopa Liit oleks esindatud Kesk-Aasias laiemalt. ja loomulikult sinna alla käib ka Kirgiisi Vabariik. suur aitäh, rohkem sõnasoove ma hetkel ei näe. härra minister, kas te tahaksite lühidalt vastata küsimustele, mille esitas härra Preeda? Уважаемый господин председатель, уважаемые члены Европейского... Daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt suur tänu härra Predale, kes on vastutav kokkuleppe lepingu eest. meie jaoks on samuti tegemist prioriteetse teemaga, me soovime jätkata väga tihedate suhetega kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega. uus mitmepoolne leping, mis peagi sõlmitakse, võimaldab meil kahepoolselt oma suhteid oluliselt süvendada. selle lepingu väljatöötamise kontekstis on tõstetunud mõningad küsimused, me oleme pööranud neile väga suurt tähelepanu, oleme alustanud dialoogi ja oleme valmis konstruktiivselt kõikidest nendest teemadest ka rääkima. me soovime just nimelt selles konstruktiivses vaimus jõuda lahendusteni, mis on vastuvõetavad mõlemale poolele ja see käib kõikide erinevate teemade ja küsimuste kohta. suur aitäh härra Predale, suur aitäh Euroopa Liidu institutsioonidele, kes on väga konstruktiivselt suhtunud sellesse lepingusse. nüüd vastuseks Horvaatia kolleegile. Kirgiisi Vabariik on uhke selle üle, et tegemist on äh, kultuuriliselt äh, ja usuliselt mitmekesise ühiskonnaga. me kaitseme Kirgiisi Vabariigi äh, kõikide kodanike õiguste eest, esindatud on Kõrgõzstanis umbes kaheksateist erinevat rahvust ning me jälgime väga tähelepanelikult, et äh, kõikide nende mm, rahvuste õigused oleks kaitstud, see on nii äh, sätestatud ka põhiseaduses, koolides õpetatakse ka erinevaid keeli, äh, vastates siis kohalikule kontekstile. Kirgiisi Vabariigi põhiseaduses on ametlike keeltega tunnustatud kaks keelt, kõigepealt kirgiisi keel, mis on ametlik keel ning siis edasi suhtluskeelena ka vene keel. suur aitäh veel kord kõikide kommentaaride ning soovide eest. suur aitäh teile, härra minister. suur aitäh, et andsite meile võimaluse teiega kohtuda ning teid kuulata. Te rääkisite kõikidest või paljudest erinevatest teemadest ja loodetavasti meie suhted tulevikus on positiivsed, head Euroopa Liidu ja Kirgiisi Vabariigi vahel ja toovad kasu äh, meile mõlemale, mõlemale poolele, nii Kirgiisi rahvale kui ka Euroopa Liidu kodanikele, aitäh! Ladies and gentlemen, as you daamid ja härrad, nagu te vast olete märganud, siis järgmise kahe päevakorrapunkti sisu äh, puudutati juba äh, käesolevas päevakorrapunktis. nii et ma ütleksin, et järgmine kord, kui me sellest teemast räägime, räägime, siis see toimub kuuendal detsembril, kui see tuleb ahveti hääletusele ning see läheb äh, jaanuari täiskogule. suur aitäh ja me jõuame nüüd järgmise tegevuse juurde. The... tegemist on avaliku kuulamisega, mis äh, puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa poliitilisi suhteid, hoolimata sellest, millised väljakutsed meil Venemaaga seoses on, siis me siiski soovime dialoogi säilitamist Venemaaga, kuid me jääme alati truuks omaenda põhimõtetele kuulamine on selleks, et rikastada Ahveti raportit. see on proua Kalniete raport, mis räägib Euroopa Liidu ja Venemaa vahelistest suhetest ja nii, et me saame siis siit soovitusi meie edasisteks suheteks. tahaksin siia tervitada kahte väljapaistvat eksperti Venemaa ning no, ning postsovetliku ähm, poliitika osas, kõigepealt Marii Mendras, Sjans Poosnik, Bart Švetšik, kes on ähm, Saksamaa Marshalli sihtasutusest. nüüd kõigepealt annan sõna proua Mendrasele, teil on sõna ja pärast sissejuhatavat sõnavõttu on meil võimalik esitada küsimusi ja arutada teemasid, nii et võtame siis äh, teid ette ükshaaval. Thank you very much, Mr Chairman um,. Uh... suur tänu, äh, suur rõõm siin jälle uuesti viibida Euroopa Parlamendi väliskomisjonis. parlamendi töö on mulle väga südamelähedane tegemist on ju selle Euroopa Liidu institutsiooniga, kes on alati käitunud järjepidevalt, rääkides Venemaast ja Euroopa poliitikast Venemaa suunal. nii et mina räägin siis äh, meie ühistest naabritest, kui ka Venemaa ütleb, et tegemist on äh, küll Venemaa naaberriikidega, mitte meie naaberriikidega, tegelikult on nad nii Euroopa Liidu ja Venemaa vahepeal nüüd äh, Ukraina ja aastal kaks tuhat neliteist ilmselge, et me ei saa rääkida Euroopa Liidu poliitikast ega teha siin soovitusi Ukraina suhtes, ilma et me arvestaks, milline on meie poliitika ning äh, Venemaa suhtes ning samuti Gruusia, Moldova, Armeenia ja teiste idapartnerluse riikide äh, suhtes. nüüd äh, mind kutsuti siia selleks, et alustada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta viie põhimõttega, mille määrasid ära kakskümmend kaheksa välisministrit ja äh, meie välisteenistus. ja siis rääkida sellest, mis edasi teha aastal kaks tuhat üheksateist, kakskümmend ja kakskümmend üks ma üritan võimalikult lühidalt asja kokku võtta. loomulikult kindlasti saadetakse laiali teile ka minu kirjalik tekst, mis on üksikasjalikum. nüüd minu peamine argument on see, et meie jaoks on väga suured väljakutsed, kuid äh, Venemaale ja venelastele ning Ukraina ühiskonnale on need väljakutsed hoopiski suuremad. ning äh, nüüd äh, see on siis see minu esimene äh, tees ja sellega kaasneb üks teine tees, nimelt Euroopa Liidul on hoopis paremad vahendid selleks, et nende väljakutsetega toime tulla, kui Vene ametivõimudel ja seda me peamegi selgitama ka avalikule arvamusele ja oma valitsustele, ehk siis meil on olemas kõik vajalik, et nende väljakutsetega toime tulla. nüüd alustuseks need viis põhimõtet aastast kaks tuhat kuusteist. esimesed kolm nendest puudutavad Venemaa Euroopa Liidu vahelist vastasseisu. me nõuame Minski kokkulepete täielikku ellurakendamist ja jätame sanktsioonid kehtima niikaua, kui seda tehakse. teiseks, eh, lähemad suhted endiste Nõukogude Liidu eh, riikidega ning eh, suurem vastupidavus Venemaa-poolsetele ohtudele, nagu näiteks energia, küberkuritegevuse ja valeinformatsiooni teemades. nüüd ja me peame jääma ühtseks, hoolimata siis nüüd sellest, mida on tehtud siin mõningates Euroopa Liidu pealinnades. nii et need kolm äh, aluspõhimõtet äh, on täiesti vankumatud, keegi ei ole neid küsimärgi alla pannud. nüüd äh, probleem on aga selles, et need kolm põhimõtet ei ole iseenesest poliitika, see ei ole äh, Äh, alustegevuskavaks ähm, ja kui ma nüüd mainin veel teisi äh, põhimõtteid, siis te ilmselt ajab see teid naerma. hoolimata äh, pingetest ühineda Venemaaga Lähis-Idas, võidelda terrorismi vastu, kliimamuutuse vastu laiemalt ning suurendada toetust kodanikuühiskonnale, me oleme rääkinud seda juba aastakümneid, kaheksakümnendate aastatest, aastatest saadik. ja see ei toimi jah, põhimõtted iseenesest täiesti õiged, poliitilised äh, soovid äh, või poliitiline tahe põhimõtteliselt olemas, me noh, natukene rahaliselt ka toetame võib-olla Ukrainat, aga meil ei ole tegelikult pikaajalist strateegiat. see strateegia peaks arvestama nii lühikese kui keskpika perspektiivi kohustustega ning samuti ka kiireloomuliste teemadega ma väga loodan, et me suudame kõik koostööd teha. ning et see lõplik äh, aruanne Venemaa kohta sisaldab siis rohkem äh, infot selle kohta, mis on juba ära tehtud ja vähem kriitilisi noote me peame vaatame, mida me oma strateegiate ja instrumentidega peale hakkame. me peame need ümber tegema, aga kuidas? nüüd äh, kontekst on oluliselt muutunud sellest ajast, kui need äh, viis põhimõtet heaks kiideti, ehk siis viimase kahe-kolme aasta jooksul, nii et räägin sellest ja siis teen mõned ettepanekud. nüüd, mis on muutunud aastast kaks tuhat kuusteist? olukord Krimmis äh, läheb järjest halvemaks ja Donbassi osas pole kahtlusi. seadused seal ei kehti, igakuised äh, hukkunud, ebaseaduslikud valimised, ebaseaduslikult äh, ametisse pandud liidrid ja väga kahju on tegelikult nentida, et mõned äh, parlamendisaadikud mõne, mõningatest meie riikidest on käinud Donetskis, et ehk siis selleks, et vaadelda ebaseaduslikke äh, valimisi, nii et me oleks pidanud selle kohta väga kõvahäälselt sõna võtnud, aga paraku nii see läks. Kiiev on sattunud suurtesse raskustesse selleks, et töötada välja poliitika, mida rakendada kohe praegu ja ka äh, pikemas plaanis, mida teha nende kodanikega, kes on sattunud Krimmi ja Donbassi lõksu. nii et Minsk tegelikult toimib ja ei ole mõtet ringi kõndida ja kurta, kuidas ei tööta, töötab küll, sest et sanktsioonid ju endiselt kehtivad, aga sellest ei piisa. mõned teist äh, proua Harms näiteks on käinud seal regulaarselt, aga me peame tegema rohkemat, me peame vähemasti pakkuma välja uut tüüpi poliitikat, et Kiiev tegeleks oma kodanikega, kes on okupeeritud äh, maal. nüüd äh, mis on veel muutunud aastast kaks tuhat kuusteist? sõda Süürias. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli veel paar valitsust, mõned eksperdid, kes uskusid, et Venemaal võiks olla selles osas mängida positiivne roll. ja mitte siis otseselt, et sõda pidada, aga et võib-olla leida lahendus äh, sõjale. aga probleem on ikkagi selles, et kõigepealt Vene sõjaväelased ju võitlesid äh, Bashari poolepealsetes sõjas. ja nüüd on asi täiesti liiva jooksnud ning äh, meie tegelikuks väljakutseks on välja mõelda, mida nüüd peale hakata, äh, toetudes sellisele jõule nagu Venemaa ei ole positiivseid tulemusi andnud ja kas siis nüüd Euroopa Liit lihtsalt pigistab silma kinni äh, ja ei ole mingitki mõtet äh, või mingit ideed selle kohta, et mis saab pagulastega, kuidas Süüria riik jälle üles ehitada. nüüd, mis on veel muutunud aastast kaks tuhat teist, kaks tuhat kuusteist, rändevood, äh, pagulased, äh, loomulikult on need nüüd hoopiski suuremad kui aastal kaks tuhat kuusteist ja me teame, et selles osas Venemaast meile abi ei ole. valeinformatsioon Äh, häkkimise juhtumid, laimukampaaniad ja kindlasti on Venemaal äh, oma roll äh, Euroopa Liidus seeläbi, et ta süvendab neid populistlikke ja ekstremistlikke tendentse. nüüd neljas suur muutus. Venemaa juhid ja juhtiv eliit käituvad järjest rohkem, nagu nad oleks ümber piiratud oma kindluses, nad ei kuula kedagi, ei oma positsiooni ega kedagi. repressioonid kasvavad, aga protestid samuti. see tähendab me peame kohtlema Venemaad kui ühiskonda, kus on ähm, ka kodanikuühiskond ja, ja mitte ainult inimesed, kes elavad suurlinnades ja käivad Brüsselis kuulamistel ja räägivad inglise keelt, vaid kohelgem Venemaad täiesti tavalise ühiskonnaga, nagu on igal pool sest et nii kohtleme me ka Ukrainat nagu tõelise ühiskonnaga, ühiskonnana, sest et Ukrainas on näha edasiminekut näiteks õigusriigi põhimõtete osas, inimõiguste osas. kõige põhilisem küsimus, kui tahetakse edasi astuda demokraatia ja õigusriigi põhimõtete teel, on äh, vastutus ja võimu äh, vahetus, ehk siis need, kes on võimul, on nii-öelda ajutise lepinguga, nii et äh, alati peab olema alternatiivne variant äh, kuskilt võtta. vaatame siis äh, täpselt, mis Venemaal toimub ja mitte ainult Peterburis ja Moskvas. meil on palju eksperte, ajakirjanikke, akadeemikuid, nii venelasi kui eurooplasi kui ukrainlasi ja nii edasi, kes on teinud väljapaistvat tööd, nii et lugegem siis seda, mis nad kirjutanud on ja nad kindlasti annavad meile palju mõtteainet ja soovitusi. nüüd veel üks äh, suurem muudatus. muutused naabruspoliitikas Armeenias, ukrainlaste äh, vastupanu, äkki siis Gruusias on mingi lootuse kiir idapartnerluse piirkonna viimased arengud näitavad, et Moskva mõjuvõim tasapisi hajub. Moskva ei ole enam atraktiivne uutele valitsustele meie idapartnerluse riikides. ja tihtipeale jah, skeptikud, ma juba kuulen nende sõnu oma peas, et kui me nüüd eh, teid kuulda võtame ja edasi liigume vastavalt sellele, mida te ütlesite, siis eh, me eh, surume Moskva nurka, me ei saa seda lubada, Moskva on meile oluline partner. ma võtan seda teemat väga tõsiselt, jah, ma esmaspäeval juba sõidan Moskvasse ja räägin seal igasuguste inimestega, kes tahavad minuga rääkida kõikide inimestega, ka nendega, kes äh, on võimule väga lähedal ja kuidas ma siis vastan? kahe tuhande neljateistkümnendast aastast saadik on äh, Putini juhtkond meile saatnud väga selged sõnumid. ehk siis nad ei taha meiega arutada julgeolekuteemasid ja ma ei räägi siin mitte ainult sõjalisest julgeolekust, vaid ka ühiskonna äh, turvalisusest, julgeolekust, nad on sellest keeldunud. ainuke, mis me saavutasime, oli see, et Putin tuli Minski, kõik. nüüd äh, teiseks äh, nii palju, kui ma olen siis vaadelnud seda režiimi ja et see on nii kaua võimul olnud, siis ma olen aru saanud, et ük-, mida me ka ei teeks ehk siis äh, kui me mida iganes ma ei teeks, isegi kui me teeme seda natukene leebemalt, siis ikkagi jääb mulje, et me nagu suruks neid kuhugi nurka, sest et probleem ei ole mitte meil, vaid nendel. probleem on Vene eliidiga, kes on järjest suuremas mures, kes tunneb, et nad on justkui piiramisrõngas ja nii edasi. nii et kokkuvõtmalt ma ütleksin, et meil on vaja olla äh, veidi enesekriitilisem selles osas, mida me oleme siiamaani teinud, aga samal ajal võime ka rõõmustada selle üle, mida me teinud oleme, see mõjub äh, meile positiivselt. ja oleks vaja rohkem võib-olla äh, mõttekodasid, arutelukohti, äh, just see, mida meie siin teeme, kus asju saab arutada, aga võib-olla ka juba valitsemise tasandil nii Euroopa Liidu kui Venemaa poolega, aga ma ei ole päris kindel, kuidas seda küll korraldada on vaja uut tüüpi ideid, uut tüüpi koostööd, see on võimalik. ja me oleme näinud, et üks olulisemaid institutsioone Euroopas on Euroopa Nõukogu ja Inimõiguste Kohus, see on uskumatult oluline ka venelastele, kõik teavad Venemaal mis, milline otsus tehti Aleksei Navalnõi kohta näiteks eelmisel nädalal. nii et nüüd, et inimesed teavad Euroopa Inimõiguste Kohut, mis ei ole ju mitte riiklik kohus, vaid rahvusvaheline ja see on selline institutsioon, mille poole vaadatakse see, just nendele inimestele, kes tahavad Venemaale jääda, teha midagi ära omaenda riigi heaks ja ilma, et nad siis ilmtingimata satuks vangi või peaksid läände põgenema. nii et äh, ma olen kindel, et pärast seda arutelu minu sõber äh, Bart kindlasti teeb omapoolsed soovitused ja siis äh, arutame seda väga huvitavalt, kuid aga ma vabandan, et pärast küsimusi ja vastuseid pean mina kiirustama rongijaama tagasi, sest et olen juba Pariisis loengut andmas kell neliteist kolmkümmend Seanss Poos uh,. Public... suur tänu, proua professor, siin on tegemist avaliku kuulamisega. ja esimesena palus sõna Petras Austrevitšus, palun. tänan, äh, esimees, äh, suur tänu selle privileegi eest ma olen nõus äh, sellega, et need põhimõtted, mida me oleme kaalunud pärast äh, Venemaa sõna Ukrainas, on äh, nagu lääne vaktsiin Venemaa mõju vastu. me peame nende põhimõtete juurde jääma, aga ma ei ole nõus sellega, et äh, mitte keegi lääne poolt neid küsimärgi alla ei seaks. vabandust väga, aga härra Salvini teeb seda küll ja tema on ka mõjul äh, ja võimul äh, olulises liikmesriigis, nii et äh, nii optimistlik ma ei oleks. on katseid seada küsimärgi alla ja võib-olla ka muuta tollal võetud kurssi. Te ütlesite, et äh, Venemaa mõju naabruskonnas on vähenemas ja ma seaksin ka selle küsimärgi alla, võib-olla lähipiirkonnas. venelastel on äh, naabritele tõesti vähe midagi müüa, aga otsesurve, sekkumine, jah. ärgem äh, sulgegem selle hoo ees ka silmi huvitav on see, et äh, venelased on oma haaret äh, laiendanud äh, lähinaabritest kaugemale, ma räägin siin Lääne-Euroopast. Nad on jagaja valitse põhimõttes väga edukad, nagu ka varasemalt. Venemaal ühtset Euroopat vaja ei ole. Nad ei räägi Euroopa projektist kui rahu- ja julgeolekuprojektist ja majandusliku arengu projektist. Nad äh, lõhestavad meid ja valivad äh, sellise individuaalse riikidepõhise lähenemise. ärgem unustagem siin kuulsat projekti Nord Stream kaks. siin on äh, tegemist ühise Euroopa põhimõtete jämeda rikkumisega ja see toimis otsustava tähtsusega faktor, mis võib Venemaad kammitseda, on nafta ja gaasi hinnad. otsene seos on Venemaa militaarkulude ja Vene Föderatsiooni eelarve suuruse vahel. see on midagi sellist, mida me peaksime silmas pidama arvestades ka kliimamuutust, tuleks meil rohkem investeerida taastuvenergiaallikatesse, et vähendada oma sõltuvust äh, Vene tarnetest. ja mu küsimus äh, puudutab nüüd seda valdkonna, kus venelased äh, on liikunud tublisti arengus edasi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist ja see on valeinfo, valeuudiste levitamine. mida siinkohal teha? kui teie käite Moskvas, siis teile ei esitata küsimust, et kas Venemaa on kaasatud või mitte, nad eitaksid seda täielikult, et valeuudised tulevad kuskilt Vene allikast, mida siis Euroopas levitatakse. härra Surkov ja teised äh, eitaksid seda absoluutselt ja nad äh, ütleksid, et see on dialoog meie endi vahel, kuigi tegelikult seda ei ole. mis on teie hinnang või arvamus äh, nende valeuudiste kohta? milline on Euroopa reageering olnud, mida meie oleme teinud, mis toimib, mis mitte, aitäh! suur tänu ja vaatan nüüd äh, Sandra Kalniete suunas, proua raportöör, te küll ei palunud sõna, aga Eduard, jah? ma olen valmis ütlema lõppsõna lõpus, aga ma näen siin palju kolleege, kes tõesti tunnevad seda teemat ja on väga head eksperdid. ja osad nendest on persona non grata'd Venemaal, teistel on seal veel otsekontaktid ja ma kuulan väga tähelepanelikult äh, seda, mida ütlete teie, proua Maria Mendras ja teised ja siis äh, lõpus ma võtan sõna lõppsõnaks. tänan ja kolleeg Juurek, palun. Äh, räägin poola keeles Venemaa ähvardab oma naabreid, teda on piirkondlikuks ohuks. Venemaa teeb seda eelkõige piirkondlikul tasandil. me teame Venemaa sõjalist äh, doktriini, mis on kooskõlas Putini deklaratsiooniga ja mis äh, ütleb, et äh, Nõukogude Liidu lagunemine oli kõige suurem äh, geopoliitiline katastroof äh, kahekümnendal sajandil ja soovitakse Venemaa mõjuvõimu laiendada. see on väga tõsine probleem ja tihtipeale tegeleme me sellega pinnapealselt. näiteks kui meil käivad siin Gruusia külalised, siis me räägime okupeeritud aladest, aga muul ajal me sellest ei räägi. me protestisime Krimmi annekteerimise vastu, aga kõige parem äh, protest oleks strateegilise tasakaalu taastamine iga agressioon naaberriigi vastu peaks vähendama Venemaa julgeolekut, aga me ei ole selliseid samme astunud. Gruusia ja Ukraina ei ole lähemal läänele, kui nad olid mõned aastad tagasi ja nagu professor ütles, siis hoolimata Minski kokkulepetest olukord Ida-Ukrainas ja Krimmis halveneb. selle asemel, et äh, kaasata, me süüdistame Venemaad äh, Assadi äh, poolel võitlemises Süürias, aga kes on teine pool, Al-Nusra ja muud äh, fundamentalistid, kes on seotud ISISega, ühesõnaga see on üks suur tragöödia, Venemaa ei oleks selles sõjas, kui see sõda ei oleks asjatult niivõrd pikaks veninud, juba mitu aastat. edasi kui me nüüd vaatame Venemaa argumente seoses nende sisepoliitiliste konfliktidega, kui me räägime natsionalismi ja populismi tugevnemisest, siis äh, niipea, kui meil annab no, noh, see vastuda teatavad sammud, saame tugevdada oma vastupanuvõimet Venemaale ja meil on vaja panustada otseselt julgeolekule, mitte tegeleda deklaratsioonidega. meil tuleb tugevdada Balti riikide julgeolekut otseselt ja olla teemalt seotud äh, Ukrainaga ja võtta Gruusia olukorda tõsisemalt. me räägime tihtipeale sellest kohutavast autoritaarsest režiimist aga siis me näeme, et Belgia peaminister ütleb, et tegemist on olulise partneriga ja me peaksime lähenema makiavellilikult ja ehitama üles rahu kaubanduse kaudu, nagu ta ütles Moskva ärikoolis. nii et tugevdagem oma riikide kaitset, julgeolekut ja ärgem otsigem vaenlasi oma riikide siseselt me peaksime vabastama inimesed Venemaa mõjust ja austama teineteist vastastikku. suur tänu, härra Jurek, veel kaks sõnasoovijat on. ja ma ütlen veel kord, et äh, proua äh, professor on ajalise surve all, ta peab äh, Pariisis peagi üliõpilaste ette astuma, nii et äh, palun, äh, kui te esitate küsimusi, siis äh, hoiduge liiga pikkadest sõnavõttudest, siis ta saab vastata korralikult teie küsimustele ja siis peab lahkuma. aga härra Tševtšik on ka siin meiega ja nüüd härra Hadži Georgiev, palun tere hommikust kõigile! suur tänu meile antud info eest. mul on äh, ainult üks äh, küsimus, mis äh, võib kõlada religioosselt, aga tegelikult on poliitiline. see on vaidlus Istanbuli ja Venemaa patriarhi vahel, mis puudutab Ukraina õigeusu kirikut Te saate aru selle teema sügavusest, nagu me teame, siis Venemaa üritab äh, saada taas äh, ühendust äh, mõningate Lähis-Ida kirikutega, Süüria ja ka Gruusia kirikutega. ma tahaksin teie arvamust selle kohta. suur tänu ja Andrei Kovatšis, palun. teen lühidalt ja asun kohe asja juurde kaks tuhat kuusteist meil oli äh, resolutsioon, mis puudutas Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni agendat äh, suhetes kolmandate riikidega, eelkõige Venemaaga ja äh, eile me arutasime siin komisjonis seda, mis on nüüd juhtunud kaks aastat hiljem, mida tuleks veel teha ja ma näen, et järjest rohkem poliitilisi parteisid toetab tegevust selles vallas, on suure ohuga tegu ju siin Euroopa Liidule. ja see, mida ütles juba Petras Austrevitšus, Äh, on ka minu küsimus selles, et äh, mida meil oleks võimalik veel rohkem teha, et astuda vastu sellele propagandale. seda esiteks ja teiseks, kuidas meil on võimalik toetada kodanikuühiskonda Venemaal kõige tõhusamalt. paljud meid, äh, paljud meist tegelikult, kes me mainime Venemaa propagandat, nimetatakse siis russofoobideks aga asi ei ole ju üldsegi selles, meile meeldib vene kultuur, meile meeldib äh, äh, Tšaikovski, Rostropovitš ja teised. Äh, asi ei ole üldse selles, ei ole üldse seotud, need asjad ei ole üldse seotud praeguse poliitilise eliidiga. ja see poliitiline eliit ja majanduslik eliit samas äh, peab äh, lääne elu atraktiivseks, nende pered on siin, aga samas nad äh, tegelevad sellise propagandaga, toetavad populistlikke ja lõhestavaid liikumisi Euroopa Liidus, nii et kaks küsimust, et kuidas tugevdada kodanikuühiskonda, demokraatiat Venemaal, aitäh! suur tänu, Andrei, ja tõesti kõige viimase kõnelejaga proua Jaagonsaari. ja viimane ja lühike proua Mendras, te ütlesite, et meie Euroopa Liidus peaksime olema rohkem enesekriitilised. milliseid vigu me oleme teinud selles äh, nii-öelda süüdistusmängus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel? me teame, et see on selline olukord, kus äh, mõlemad kaotavad, vähemalt praegu see nii on. võib-olla saate natukene, mis on need põhilised äh, põhjused, et olla enesekriitiline, aitäh! suur tänu, proua professor, teil on sõna. nii, nii palju võite rääkida, kui peate vajalikuks. üritan teha niivõrd lühidalt kui võimalik, sellepärast et ma tean, et teil on siin ka teine külaline, kes loodetavasti aitab mul vastata ka mõningatele küsimustele, mis siin tõstatati ma arvan, et esimene kõneleja, härra Ostrevitšus, äh, jah, väärib äh, minupoolset äh, tänu. Te nagu lisasite minu ettekandele veel ühe osa juurde, mis mul välja jäi, kuna ma üritasin lühidalt teha. ühesõnaga, kõik see, mida te ütlesite, on tõsi aga mõnes äh, aspektis me oleme ehk eriarvamusel ja need on need korrelatsioonid ja kõik äh, faktid ja sümptomid äh, on tõelised, mida te kirjeldasite, aga küsimus on selles, kuidas me tõlgendame ja analüüsime korrelatsiooni näiteks Euroopa Liidu poolse toeva Ukrainale ja siis seda siis ühelt poolt ja Salvini Itaalias teiselt poolt. ja samuti info rändevoogude kohta ühelt poolt ja Salvini ja Viedani liikumise võit äh, Itaalias ja samas on meil äh, hoopis teistsugune valitsus Hispaanias, ühesõnaga ma arvan, et teile parlamendisaadikutena on need võtmetähtsusega teemad, et äh, kuidas äh, kombineerida ambitsioonikad äh, Euroopa poliitikad mõistliku, järjepideva ja toetava poliitikaga koduriikides. ilmselge on see, et äh, maikuised äh, valimised peavad võitma suure enamusega Euroopa-meelsed parteid, see on kõikide meie mõtetes praegu ja meil tuleb äh, parandada oma kommunikatsiooni ja teavitustööd siin. meil tuleb selgitada, et äh, et maailm ei põe mingit uut äh, nakkushaigust, äh, mis äh, igale poole laieneb. Salvini, Trump ja vabandust Poola sõpradele. Poola valitsus või Ungari valitsus. ma ei arva, et oleks hea asju sellest vaatenurgast vaadata. meil on sarnaseid sümptomeid paljudes riikides ja tihtipeale on äh, need sümptomid äh, seotud nende oma ühiskonna probleemidega või majanduse probleemidega, ükskõik, kas me räägime siin Kreekast või Poolast. ja ma ei ole nõus teie alltekstiga selles osas, et äh, Venemaa, Venemaa valitsus ja sõjavägi on äh, tugevad ja nad on alati tugevad ja nad tahavad äh, vallutada. ma ei ole näinud äh, fakte, mis seda toetaksid. Nad ei ole Donbassis vallutajad, nad on seal tupikus ja Süürias ka. ma arvan, et selles osas me peame natukene rohkem mõtlema ja loomulikult ma ei lähe Moskvasse selleks, et otsida fakte, fakte ma sealt küll ei leia. ma tahan saada nii-öelda luureandmeid oma väga tarkadelt kolleegidelt. ja ma lähen sinna ja kõnelen Euroopast ja Euroopa poliitikatest. sest nad ütlevad isegi meie intellektuaalid, kes me vaatame ingliskeelset meediat, me alahindame Euroopat, me arvame, et te olete nõrgad, sellepärast et iga päev meie ametlik äh, meedia ütleb, et te olete nõrgad ja teie enda meedia läänes ütleb, et te olete nõrgad ja teil ei ole tulevikku. ma arvan, et äh, me peame keskenduma sellele, kuidas äh, parandada info edastamist ja kuidas siis seeläbi võidelda valeinfo vastu ma arvan, et me oleme teel sinna, Euroopa Liidu algatused toimivad, me peame tegema muidugi enamat. aga samas meil tuleb äh, luua omad äh, narratiivid ja me peame oskama müüa häid uudiseid. Euroopas on väga palju häid uudiseid ja kui võrrelda Euroopat peaaegu iga teise maailma piirkonnaga, siis äh, kõik tahaksid elada Euroopas. aga me oleme sellega nagunii harjunud ja mis puudutab siin äh, Poola küsimust, siis sellele oskab ehk vastata Part. ja ma tahaksin äh, toonitada, et äh, mul oli väga hea meel jagada poolakate rõõmu nende iseseisvuse sajanda juubeli puhul. ükskõik, kas äh, iseseisvus saavutati sada aastat tagasi või kolmkümmend aastat tagasi, need riigid äh, teavad, et kui nad lähevad äh, natsionalistlikku teed, kui nad ei ole valmis suveräänsust jagama, kaitsevallas pädevusi jagama, siis nende ühiskondade jaoks väga helge tulevik ei terenda. ja sellega ma jõuangi ühe teise vastuse juurde. Te ütlesite, et me peaksime keskenduma tõelisele julgeolekule. tõlgin, tõeline julgeolek on indiviidi turvalisus. ja see, et meil oleksid institutsioonid, mis kaitsevad eh, üksikisikuid. tõeline julgeolek on Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolek, rahva julgeolek, institutsioonide ja ressursside julgeolek. ja et see saavutada, tuleb tegeleda oma naabrite äh, tõelise julgeolekuga. piirid traditsioonilisel kujul ju enam ei eksisteeri, nii et äh, kui me ei kaitse ukrainlasi, tuneeslasi ähm,, grusiine, siis äh, me ei saa tagada kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike turvalisust, nii et me peame äh, oma avalikkusele ja valitsustele selle lähenemise maha müüma, et nad saaksid aru, et tõeline julgeolek on äh, laialdane ja väga keeruline kontseptsioon. mis puudutab patriarhaatide vahelist vaidlust, siis selle küsimuse jätan Partile vastata. ja samuti see lõppküsimus kuidas ähm, toetada paremini äh, kodanikuühiskonda. ma ütleksin, et äh, mitte toetada kodanikuühiskonda, vaid demokraatlikke institutsioone, ühiskonda, aidata kaasa paremale õigusloomele, on äh, palju võimalusi, kuidas seda teha. ja ma olen kindel, et proua saadik, teie raportis kindlasti ka juhitakse sellele tähelepanu jah, mind nimetatakse ka tihti russofoobiks, aga ma olen äh, Venemaad külastanud palju viimastel aastakümnetel, sellepärast et ma hoopiski armastan seda äh, riiki. ja noh, see eliit, kes äh, valitseb Venemaad praegu, see on nagu teine teema. ja mis puudutab viimast äh, kommentaari selle olukorra kohta, et mõlemad pooled kaotavad, mina seda küll ei näe üldsegi mitte. ma arvan, et äh, Moskva on olnud äh, üllatunud äh, selles, kuidas me tugevalt reageerisime kaks tuhat neliteist, kuidas me olime solidaarsed. noh, maailmas, äh, eks me kõik mingil hetkel kaotame, ega me kogu aeg ei võida, nii see ei lähe. aga me ei ole siiski praegu sellises üldises kaotuse olukorras, et mõlemad pooled kaotavad. kuidas, palun? Mart vastab veel nendele küsimustele, et kas meil on tõesti ohtlik äh, mõlemapoolse kaotuse olukord. suur tänu, esimees, suur tänu, parlamendisaadikud. Madam professor, thank you very much. suur tänu, proua professor, siia tulemast ja meiega oma arvamust jagamast. sellest oli tõesti meil väga palju kasu, soovin teile kõike head ja nüüd äh, me jätkame kolleeg äh, Ševtšikiga. on väga palju teemasid, äh, mis on veel katmata, arvestades aga ajaraamistikku, siis ma teeksin ettepaneku, et te kõigepealt edastaksite meile kõige olulisemad sõnumid, põhisõnumid ja siis jääks ka kolleegidel aega veel küsimusteks lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed, minu jaoks on tegemist suure eelis, eesõigusega siin viibida ja ma tahaksin tänada teid seda äh, võimaluse eest. mina olen Euroopa Poliitika Kes-, Strateegilise Keskuse juures nõuandjaks ning ka rakkerühmades. nii et ma töötan komisjonil, aga lisaks sellele olin äh, õpetaja Sciences Po's ning äh, üritan võimalikult lühidalt siis teha täna sellest hoolimata tahaksin keskpikkadele väljakutsetele keskenduda ning üldisemale liberaalsele korrale ning sellele, millist strateegiat meie peaksime järgima. aga kõigepealt natukene taustast geopoliitilisest olukorrast. tänapäeva korra, maailmakorra või ebakorra probleemiks on siis see, et võimudevaheline konkurents suureneb autokraatia, demokraatia Äh, on tagasi tulnud kahekümne esimesel sajandil pärast seda, kui me arvasime, et äh, see on minevikku jäänud pärast ligi veerand sajandit äh, üldist konsensusest. alates tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast suhted Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Hiina, Venemaa vahel olid peaasjalikult rahumeelsed ning kõik pürgisid toona majandusliku lähenemise poole. vanemaid, Venemaad peeti esile kerkivaks demokraatiaks ning võimalikuks äh, kandidaadiks NATO liikmelisuses, seda siis ähm, sajandi muutusel. muidugi oli ka teatud erandeid äh, nagu ähm, NATO sekkumine Kosovos üheksakümmend üheksa ja Venemaa tungimine Gruusiasse kaks tuhat kaheksa, aga igal juhul Äh, NATO nõustus äh, NATO laienemisega, Euroopa Liidu laienemisega Ida-Euroopasse, äh, Venemaa liitus Euroopa Nõukoguga, G7 laiendati G8-ks, Venemaa liitus WTO-ga ja Venemaa, Ameerika Ühendriikide uus strateegiline relvade vähendamiskokkulepe ning samuti Venemaa nõustumine ÜRO Julgeolekunõukogu otsusega Liibüa, NATO Liibüasse saada sellest hoolimata kaks tuhat neliteist oli selgeks pöördepunktiks Venemaa eh, Krimmi ebaseaduslik annekseerimine ja destabiliseerimine eh, Ida-Ukrainas oli selgeks maailmakorra rikkumiseks sama jätkus Süürias, kui kaks tuhat viisteist Venemaa toetas Assadi režiimi, see oli selgeks vastuastumiseks Euroopa ning Ameerika Ühendriikide katsetele stabiilsust tagada Süüria poolt poliitiliselt juhitud protsessis. Venemaa sekkus samuti Ameerika Ühendriikide Euroopa valimistes kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist ning sellist pingetaset pole olnud külmast sõjast peale Need keskpikas äh, perspektiivis kuni viis aastat üheks peamiseks äh, äh, väljakutseks, mis meil on, on ikkagi Venemaa. Venemaa kasutas närvigaasi Ühendkuningriigis oma endise spiooni vastu, see oli üheks ainsa, üheks vähest paljudest konfliktidest, hoolimata väljakutsete, mm, julgeolekuväljakutsetest Äh, ajalooliselt, mis on äh, tekitatud just nimelt äh, tärkavatest uutest võimudest Venemaal, on seda tekitanud stagnatsioon. hoolimata sellest, et geograafiliselt on väga suur, on ta ikkagi ka viimase kahekümne viie aasta jooksul oma materiaalset võimu mitte suurendanud ja tõenäoliselt nii see ka jätkub. tegelikult on äh, riik kokku kuivanud, GDP on vaevu kõrgem kui kuimasõjajärgsel perioodil. tal on vähe lähedasi liitlasi ning mm, nende ainus liit, Euraasia Majandusliit, on praegu äh,, ei arene edasi. Venemaa ei ole enam suurvõim, vaid regionaalne võim, kohaliku mõjuga. sellest hoolimata aga ta jätkub käitumist nagu suurvõim ning seda ka mõnel, mõnel pool niimoodi nähakse. Venemaa on investeerinud kõvasti sõjaväkke, kümme protsenti aastat kaks tuhat üksteist kuni kuusteist on kulud sõja tööstusele kasvanud ning neli koma kolm protsenti Venemaa SKT-st kaks tuhat seitseteist võrreldes teiste riikide kolme üks Ameerika Ühendriikides üks koma üheksa, Hiinas üks koma viis keskmiselt Euroopa Liidus. hoolimata sellisest äh, sõjaliste kulude tipust praegu see ei ole kestlik ning tõenäoliselt peab ta äh, taanduma kolme protsendi peale üheks peamiseks Euroopa Liidu strateegia eduks on olnud sanktsioonid kui vaadata sanktsioonide mõju viimaste äh, aastate jooksul, siis need sanktsioonid äh, tähendavad Euroopa Liidu omi, Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Jaapani omi. Äh, see on üks kuni üks koma üks punkt viis protsenti GDP-d läinud maksma ligi sada miljardit eurot aastast kaks tuhat neliteist peale. Need sanktsioonid on edukad ning piiravad Venemaa suutlikkust äh, militaarkulutusi teha. seeläbi äh, on SKT kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist vähenenud Venemaal ning nad on kaitsekulutusi kahekümne protsendi võrra vähendanud kaks tuhat seitseteist. Äh, kontrastina kaks tuhat, kaks tuhat neliteist Venemaa sõjaväekulutused aga kolmekordistusid iga-aastaselt ligi kaheksa protsenti olgugi, et äh, Kreml ei ole oma agressiivset suhtumist muutunud äh, Ukraina konflikti lõpetamiseks vastavalt Minski kokkulepetele, ikkagi on Venemaa kahju tegemissuutlikkuse väiksem. seda näeme eriti seetõttu, et üksteist protsenti kaks tuhat, kaks tuhat neliteist läks kaitseküsimustele eelarvest Venemaal äh, viisteist, kuusteist protsenti protsenti kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. Venemaa roll on tihti olnud destabiliseeriv. Ukrainas Moskva üritas külvata kaost ning äh, kaotada demokraatia, annekteerides Krimmi ning äh, sekkudes Ida-Ukrainas toimuvasse. ligi kümme tuhat ohvrit oli. kaks tuhat viis, neliteist, viisteist räägiti Novorossijast, äh, aga Äh, ja taheti Ukrainas suuremat mõju saavutada, aga need ambitsioonid kukkusid läbi. sellepärast, et Ukraina kodanikuühiskond on äh, üles näidanud suurt vastupanuvõimet. Äh, demokraadid Kiievis ei ole kauem Venemaad ähvardanud, mitte rohkem kui Tallinnas või Riias tagasilöögid olid seega Ukrainas kaks tuhat viisteist, aga oli Venemaa tegevus äh, nende standardite kohaselt edukas. Neil õnnestus äh, näidata Venemaad kui suurvõimu, äh, Assadi režiim stabiliseeriti ning destabiliseeriti, destabiliseeriti Euroopa lähitulevikus Venemaa tõenäoliselt jätkab endiselt eh, Euroopa poliitika rikkumist, kõigepealt Gruusias kaks tuhat kaheksa, siis Ukrainas kaks tuhat neliteist. Venemaa on üritanud Euroopa Liidu ja NATO sekkumist takistada, eh, kasutasid isejõude ning eh, toodasid separatistlikke liikumisi. kaks tuhat viisteist tuldi välja strateegiaga, kus Äh, räägiti Venemaa huvide ohustamisest Euroopa Liidu poolt, Vene, Venemaa moraalsete huvide ohustamisest äh, ning räägiti sellest, et Venemaad tuleb kaitsta välismõjude eest. Venemaa otsustajad praegu peavad Euroopa Liitu ja NATO-t Äh, sama läänemaailma ühe mündi kaheks pooleks ning pikemas perspektiivis tahaksid nad äh, mõlemad institutsioonid äh, maa pealt kaotada. Venemaa piiratud majanduslikud võimalused, kaks protsenti ainult ülemaailmsest SKT-st võrreldes Lõuna-Koreaga ja isegi Austraaliaga väiksem ning nende majanduskasv null koma viis protsenti SKT-st aastas ei võimalda seda mudelit toetada, tegemist ei ole enam Nõukogude Liiduga Nende sõjalised äh, suured võimalused endiselt võimaldavad Venemaal mängida ähm, rikkuvat rolli äh, liberaalses maailmakorras, aga võttes arvesse nappe vahendeid ei suuda nad maailmakorda muuta. selle asemel Venemaa tõenäoliselt jätkab oportunistlikke äh, tegevusi kas Liibüas, Jeemenis, Afganistanis või mujal maailmas ja selleks, et destabiliseerida Euroopat, läänemaailma ning liberaalset korda. president Putini pidevat, äh, pidev võimul olek ja ka pärast märtsi kaks tuhat kaheksateist valimisi ilmselt äh, tähendab seda, et Kremli poliitika keskpikas perspektiivis jätkub samas vaimus ning nõuab otsustavat lähenemist ka Euroopa Liidu poolt ja lõpetuseks äh, paar märkust Euroopa Liidu strateegia kohta siiani ja selle kohta, mis edasi. Euroopa Liidu vastuse tugevus on seisnenud selles, et me oleme olnud ühtsed Euroopa Liidu siseselt ning ähm, tegutsenud äh, samuti mõtlevate partneritega, nagu Maria ütles, Euroopa Liidu Venemaa strateegia põhineb äh, viiel põhimõttel ja mis võib kokku võtta kui segu äh, pühendumusest ning kindlameelsest käitumisest. praegune strateegia äh, võiks kokku võtta järgmiselt. Äh, seiskem vastu, kus vaja ning tehkem koostööd, kus vaja. see on siis segu mõlemast vastuseisust ning koostööst ning äh, selline lähenemine endiselt on põhjendatud. kuuendaks juhiseks võiks olla võimalikult lähedane poliitiline koordinatsioon G7 partneritega nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Jaapan. Äh, seda oleme me teinud juba taustal, aga me ei tohiks unustada selle vajalikkust, äh, kui tahame mingitki edukat strateegiat Venemaa suunale arendada. Venemaa üritab lõhestada Euroopat ning ähm, ookeanitagust kogukonda, see on aga läbi kukkunud Äh, meie ühtsus äh, aga ei ole iseenesestmõistetav ning äh, me peame selle nimel koordineerima ja pidevalt tegutsema. keskpikus perspektiivis Euroopa Venemaad Venemaaga peaksid keskenduma teatud küsimustele nagu terrorismi vastane võitlus, kliimamuutused, tuumarelvade mittelevitamine. lõpptulemusena Venemaa poliitika eesmärgid ehk siis alal hoida Putini režiim, vältida siseopositsiooni ning äh, sellest lähtuvalt nad, nad käituvad. Venemaa, äh, läänemaailma huvides on aga see, et Venemaa oma suhtumist muutuks. sellepärast, et praegune Kremli suhtumine äh, on autoritaarne ning töötab meie eesmärkidele vastu. üldiselt Euroopa Liit peab oma otsusekindluse juurde jääma. siinkohal Äh, oleme me oma otsuste tegemisprotsessis aeglased, äh, kuid äh, kindlameelsed, lähtume konsensusest ning reeglitest. nagu suurlaevastik Euroopa Liit ning liikmesriigid eh, küll vajavad palju aega, et kurss kätte saada, aga kui see kurss on käes, siis nad jäävad selle juurde niikaua, kuni jõuavad sadamasse, ükskõik kui kaua see ka aega võtaks ja kuivõrd raske see reis ka ei oleks, aitäh! Uh, suur aitäh! nüüd on võimalik teil võtta sõna, esitada küsimusi, kolleeg, kolleegid, palun. Seems we are exhausted. tundub, et me oleme ära kurnatud. Sandra, sa võidki siis kohe asja kokku võtta, palun. jah, aitäh. jah, ma tean, et kolleegid on väga kogenud mõistavad Venemaa poliitikat, osad äh, teevad seda seestpoolt, teised väljastpoolt ja tegemist on äh, väga hea alusega käesolevale raportile, kuid ma olen teadlik, et äh, tõesti on suureks väljakutseks töötada välja raport, mis puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa poliitilisi suhteid, arvestades eriti seda, et tegelikult Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on poliitilised poliitiline konflikt. nii et palju jääb puudu, et öelda, et tegemist on sõjaga. mulle ei meeldi küll seda sõna väga kergekäeliselt kasutada. aga ma toon lihtsalt näite. on välja, on väga tõsine see, et NATO riigi kaitseminister on pressis ka öelnud, et tegemist on äh, kübersõjaga Venemaaga. Hollandi kaitseminister hiljuti teleintervjuus ütles, et samuti, et tegemist on konfliktiga, võit, võistlusega, omavahelise võistlusega ning kokkupõrgetega. Vene julgeolekuteenistus on viidanud umbes samale ja hiljuti esitati nii et ärgem olgem naiivsed, Venemaa üritab mõjutada oluliselt meie riikide poliitilisi ja ühiskondlikke protsesse, nii et tegemist on konfliktiga kus kasutatakse sõjaväelisi ja mittesõjaväelisi vahendeid kombineeritult ja integreeritult selleks, et jõuda poliitiliste eesmärkidena ja eesmärgid ja selle, see ongi peamine oht. nii et samu vahendeid kasutavad ka teised autoritaarsed riigid, nagu väljapaistev eksport just ütles, nii et äh, demokraatia ja autoritaarsete režiimide vaheline võitlus on äh, maailma areenil tagasi. Äh, näiteks võib tuua siis äh, Hiina ja Iraani. tegemist on vastasseisuga, mis paneb küsimärgi alla avatud ühiskondade vastupidavuse. nii et me peame suurendama oma vastupidavust, kuid samal ajal peame ka äh, Äh, mõtlema, mida me saame teha ära proaktiivselt selleks, et ette juba heidutada tulevasi äh, rünnakuid. nüüd üks äh, peamisi probleeme on see, et ei ole ühist arusaama ega seda, selle uut tüüpi konflikti ühist definitsiooni. küber ruumi kohta on üldse väga vähe rahvusvahelisi kokkuleppeid, reegleid ja äh, juhiseid selle kohta, kuidas seal käituda. enamasti Euroopa Liidu äh, Venemaa suhetes on seda ka selgelt näha, on tegelikult äh, ka palgatud venelasi selleks, et toime panna mõrvu Euroopa Liidu territooriumil. kasutatakse väga agressiivset strateegiat Venemaa poolt, kuid mitte eelkõige sõjaliste vahenditega seda kõike korraldavad luureteenistused ning samuti ähm, presidendi äh, kabineti töötajad. on tegemist poliitiliste sidemetega, oligarhidega, ähm, palgamõrvaritega ja äh, pättidega, keda on äh, kasutada mõttekam kui tanke. ja neil kõigil on osa oma Venemaa strateegias, tegemist on nagu matrjoškaga. nii et erinevate eh, vahenditega, mida kasutatakse ilmselt ka tulevikus, nagu ütles ka äh, proua Mendras. ja samal ajal on näha nii mõtlemises kui ka kirjutistes ka konkreetseid sõjalisi tendentse. usutakse, et järjest tõenäolisem on see, et tuleb uus maailmasõda, mis teeb inimkonnale lõpu ning et Euroopa Liit peaks olema julgeolekualane partner, kes hoiaks selle sõja ära, nii et meie võiksime olla nii-öelda mõistuse hääl. nüüd see suur idee Euroopa sõjaväest äh, on vastu võetud väga erinevalt Washingtonis ja Moskvas. Moskvas nähakse Euroopa Liidu sõjaväge äh, selleks, et NATO-t nõrgestada ja seega tervitavad seda äh, ideed nii, tulen tagasi Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete juurde. Euroopa Liidu juhtivad põhimõtted, mis kiideti heaks aastal kaks tuhat kuusteist, tähendab seda, et me tegutseme selektiivselt. me peame Venemaaga aga koostööd tegema kõige olulisemates valdkondades ja seda koostööd peab tegema ka Venemaa. nüüd jah, tegelikult ma ei kasutakski terminit koostöö ja ma ei kasutaks ka terminit dialoog. selleks, et koostöö ja dialoog toimiksid, on vaja kahte huvitatud osapoolt. ma pigemini rääkisin, räägiksin suhtlusest ja konsulteerimiseks nii et see selektiivne tegutsemine tähendab seda, et me haldame praegust olukorda, me ei luba, et praegune olukord halveneks. sellekohaseid ideid on olnud mitmeid. ja ma jagan teiega nendest mõnesid. nagu selle on kokku võtnud Euroopa ja Venemaa poliitika ekspertide võrgustik esiteks usalduse tõstmine, jah, väga oluline. ja tuleb äh, leida äh, kuidagi ka äh, lahenduse Donbassis toimuvale. Euraasia majandusliit ning äh, kõikehõlmava kaubanduslepingu alla käivad riigid, Euroopa Liit, Kesk-Aasia riigid ja äh, teised, kuidas kasutada ära kogu seda telge, mis nende algatustega teha. on vaja ka kõikehõlmavat äh, plaani, mis räägib Hi Iraani tuumaalastest eesmärkidest ja nüüd räägin paari sõnaga Süüriast. kindlasti jääb see endiselt ülijõunaks Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, sellest hoolimata aga otsime me alati võimalusi, kuidas ähm, ühiselt äh, selles osas midagi ära teha ja on ka muud valdkonnad nagu keskkonnakaitse, kliimamuutuse vastane võitlus, Arktika piirkond. ning majandustegevus äh, nendes valdkondades, mis ei puut-, mille, mida ei puuduta sanktsioonid, nagu näiteks VKE-d, äh, süvendatud kaubanduskoostöö äh, sanktsioonirežiimist väljaspool. inimestevaheliste kontaktide soodustamine, kodanikuühiskondade vaheline koostöö, piirkondlik koostöö. Maria Mendras rääkis äh, aruteludest, ekspertdialoogidest tüliküsimuste üle ja need oleksid siis need meetmed, mida saaks kasutada usalduse tõstmiseks. tahaksin tänada eksperte, tahaksin tänada kolleege, kes rääkisid oma nägemusest. ja me üritame siis välja töötada võimalikult hea raporti, kus kajastub praegune olukord, kuid mis võimaldaks äh, samas äh, ka leida lahendused selleks, kuidas me saaksime edasi liikuda. tänan. suur aitäh, Sandra, kas te tahate vastata? You know, the... <clears throat> mõned sõnad. kaks tuhat viisteist võttis parlament vastu resolutsiooni ja see on päris hea. see on ajaproovile vastu pidanud need viimased äh, kaks aastat ma ei muudaks väga palju äh, seda strateegiat, millest äh, tollal lähtuti, see on end tõestanud. kui me kaks tuhat neliteist, viisteist selle asjaga tegelesime, siis võib-olla oli lootus, et mõne aasta pärast äh, asjad muutuvad ja paranevad. aga siin on tegemist tõesti sellise maailmavaatelise võitlusega, mis kestab äh, pikemalt ja uus resolutsioon peaks seda kindlasti kajastama. ja teiseks, üleatlandiline koostöö G7 on olulisemad kui äh, kunagi varem. Nende strateegia, nende poolt vastu võetud strateegia on olulisem kui riikide individualistlikud äh, sammud koos, me oleme edukamad kui üksikult ja tõeliseks äh, lakmustestiks Euroopale ja üleatlandilisele kogukonnale seoses Venemaa strateegiaga on äh, Ukraina küsimus. Venemaa ja Ukraina on omavahel tõesti seotud, me ei vaatleks neid äh, eraldi teemadena. kui me räägime majandusabist Ukrainale, teatavaid poliitikaid, õigusriigi reform äh,, samuti äh, igasugused äh, nõuandvad äh, ettevõtmised, et edendada demokraatlikku edasiliikumist Ukrainas, siis see kõik on ka osa üldisemast Venemaa strateegiast. suur tänu, et te mind siia kutsusite ja suur tänu Söötsiooni raporti eest. tänan, tänan, et te tulite ja osalesite selles arutelus käesolevaga on Euroopa Liidu ja Venemaa poliitiliste suhete teemaline avalik kuulamine lõppenud veel kaks päevakorrapunkti, järgmised koosolekud on kahekümne kuuendal novembril kuusteist kolmkümmend kuni kaheksateist null null ja kuues detsember. kui muid küsimusi ei ole, siis koosolek lõppenud, minge välja, nautige päikesepaistet.